Good afternoon, ladies and tere päevast, daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele, ma tahaksin teid kõiki tervitada järjekordsel Välisasjade Komisjoni koosolekul. oleme jõudnud päevakorrapunktini number üks, mis on päevakorra kinnitamine, kas kellelgi on midagi öelda, kui ei, siis loeme päevakorra kinnitatuks. seejärel teine päevakorrapunkt, koosolekute protokollide kinnitamine, üheksanda jaanuari ja kahekümne neljanda jaanuari protokollid, kas kellelgi on midagi öelda nende kohta, ei ole siis äh, kolmas päevakorrapunkt, juhataja teadaanded. hetkel neid ei ole, nii et, et jõuame kohe neljanda punkti juurde, milleks on arvamuste vahetus Montenegro välisministriga. kallid kolleegid, meil on väga hea meel, et äh, täna on siin kohal härra Srdjan Darmanovitš, kes on Montenegro välisminister nagu te teate, äh, härra minister, meie komisjon võtab äh, vastu homme oma iga-aastase raporti teie ilusa riigi kohta, mis puudutab ühinemisprotsessi, siis meie arvates Montenegro teeb edusamme, on kõige kaugemale jõudnud äh, riikidest läbirääkimiste protsessis. mõned nädalad tagasi avati kaks täiendavat peatükki, nüüd on siis avatud juba kakskümmend kuus peatükki kolmekümne viiest ja see kõik tähendab äh, seda, et Montenegro mängib regionaalses kontekstis äh, palju olulisemat rolli ja samuti laienemisprotsessi kontekstis. valimiste järgi olukord ning Venemaa roll, äh, iseäranis see, mis puudutab Montenegro peatset liitumist NATO-ga, on midagi, mis vajab samuti tähelepanelikku jälgimist. ma teen ettepaneku, et me annaksime kõigepealt sõna härra ministrile, esimees vabandab, et tahtis vahepeal anda sõna härra Tänokile hoopis. kõigepealt kuulame ära härra ministri, nii et, et tere tulemast Brüsselisse ja härra minister, teil on sõna. aitäh, härra McAllister lugupeetud esimees ja lugupeetud komisjoni liikmed, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, lugupeetud Euroopa Komisjoni ja nõukogu esindajad, daamid ja härrad mul on väga hea meel ja väga suur au äh, tervitada teid Montenegro välisministeeriumi ja Montenegro valitsuse nimel. võimalus täna siin esineda on tõendus sellest, et Euroopa Parlament on pühendunud laienemisprotsessile ja tänane kohtumine on võimalus äh, kaaluda äh, Montenegros tulemusi liitumisprotsessis ja samuti kõnelda nendest väljakutsetest, mis meid ees ootavad. selline kohtumine väljapaistvate Euroopa Parlamendi saadikutega näitab, kuivõrd õiged on meie riigi strateegi-, meie, õige on meie riigi strateegiline kurss ma leian, et see dialoogi ajastus on väga hea, pidades silmas neid arutelusid, mis peaksid toimuma mitte täna üksnes Euroopa Parlamendi resolutsiooni teemal, mis puudutab kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta komisjoni Montenegro raportit, vaid ka raporteid naaberriikide Makedoonia, Kosovo ja Serbia kohta nagu te kõik teate, möödunud aastased parlamendivalimised Montenegros kinnitasid meie riigi strateegilisi välispoliitilisi prioriteete Äh, uus ähm, äh, valitsus ähm, tahab jätkata seda poliitikat, mille pani paika eelmine valitsemine, mis puudu-, äh, valitsus, mis puudutab NATO-ga liitumist, Euroopa Liiduga liitumist. me asetame rõhku majanduskasvule ja kodanike elutustaseme tõstmisele. ja tahaksin teile samuti meelde tuletada, et enne möödunud parlamendivalimisi lepiti valitsuse ja enamike opositsioonierakondade vahel kokku, eh, luua nõndanimetatud vastastikuse usalduse valitsus selleks, et saavutada läbipaistvus ja legitiimsus liitumisprotsessis. opositsioonierakonnad eh, lubasid eh, valitsusele saavutada selline eesmärk väga paljudes olulistes valdkondades, nagu näiteks riigivarade kasutamine kogu selle ettevõtmise mõte oli lahendada kõik küsimused läbi dialoogi, eh, eh, saada niimoodi jagu opositsiooni eh, umbusaldusest, sest opositsioon enne valimisi boikoteeris parlamenti. pärast edukaid parlamendivalimisi ja vaatamata sellele, et valimisprotsess oli legitiimne ja seda tunnistas ka OSCD raport ja samuti tunnistas eh, seda asjaolu et, et seitsekümmend kolm protsenti valijatest osales, opositsioon endiselt blokeerib parlamendi tööd aga see ei takistanud opositsiooni tunnistamast ähm, valimiste tulemusi kohalikul tasandil ja äh, tegutsemast kohalike omavalitsuste tasandil seal, kus nad võitsid, saavutasid enamuse. tahaksin teile meelde tuletada, et äh, möödunud parlamendivalimiste ajal oli Montenegro paljude oluliste poliitiliste protsesside keskmes. paljud struktuurid nii riigis kui ka väljaspool riiki üritasid olukordi ära kasutada, tahtsid korraldada veresauna parlamendivalimiste päeval aga äh, vastavate institutsioonide professionaalne ja pädev tegevus koostöös nende rahvusvaheliste partneritega, Serbia ja NATO liitlastega äh, võimaldas selle, see asja ära hoida ja praegu institutsioonid töötavad selle nimel, et vastutajad äh, kohtu ette tuua me saame aru, et sellise tõsiste kuritegude planeerimine valimispäeval tõstatab väga paljusid tõsiseid küsimusi ja süvendab poliitilisi lõhesid meie riigis aga me loodame, et kui riik saab osaks NATO-st, siis äh, selline äh, surve välismaalt väheneb, poliitilised lõhed vähenevad ja meil on rohkem põhjusi avalikuks aruteluks. nagu teistes demokraatlikes riikideski, peame me äh, õppima, et erinevad poliitilised arvamused tuleb lahendada institutsioonide raames ja mitte vägivallaga tänavatel valitsuste legitiimsus peab tulenema kodanike tahtest ja seda ei tuleks äh, meile peale suruda riigist väljaspoolt. tahaksin teile kinnitada, et Euroopa Parlamendi soovitused annavad äh, kindlasti äh, suuniseid meie teele Euro-Atlandi integratsiooni teel oleme väga tänulikud teie pideva toetuse ja pühendumuse eest, et te olete tunnustanud meie saavutusi Euroopa äh, Liit seisab silmitsi paljude väljakutsetega, tehte te, ja tuleb nendega toime sihikindlalt, ähm, ühendades oma erinevused. Äh, ja senikaua, kui Euroopa Liit seda suudab, ei kaota ta oma asjakohasust. see ühtsuse eesmärk on see, mis ajendab meid samuti reforme läbi viima ja võtma kasutusele Montenegros Euroopa standardeid ja loodetavasti ka ülejäänud Lääne-Balkani riike me tahame saada Euroopa Liidu liikmeteks, see on meie välispoliitika kõige olulisem prioriteet. seitsekümmend kuus protsenti avalikkusest toetab liitumist ja seega on see tõendiks, et me oleme õigel teel Äh, meie kodanikud on aru saanud, et äh, Euroopa tegevuskava on palju enam kui välismaalt tulenevad kohustused. me mõistame, et need kohustused, mis sellest protsessist tulenevad, aitavad meil kujundada omaenda poliitikat, sellepärast et kõik kohustused, mida me täidame, tekitavad riigis lisandväärtust ja lisaks, kui me võrdleme praeguste liikmesriikide kogemusi, äh, siis toet-, avalikkuse toetuse enne Euroopa Liiduga liitumist äh, ka nendes riikides tõusis siis, kui äh, riik jõudis Euroopa Liidule lähemale. ma tahaksin teile kinnitada, et laienemispoliitika on oluline poliitilise stabiilsuse tagamisel ning äh, tagab Lääne-Balkani demokraatia püsimise. me peame silmas pidama seda, et me elame ajajärgul, kus euroskeptilisus kasvab, sündivad põlvkonnad äh, Äh, need, kes ka-, sündisid ja kasvasid üles ühtses Euroopas, äh, seavad küsimärgi alla Euroopa projekti väärtuse äh, Balkani poolsaare hiljutine ajalugu meenutab meile aga, et on ka selliseid eurooplaste põlvkondi Äh, kes mitte väga ammu äh, elasid palju kehvemates oludes, ähm, oludes, kus julgus, äh, turvalisus, hariduse kvaliteet, tervishoiu kvaliteet, juurdepääs haridusele ei olnud enesestmõistetavad. ja seetõttu ma kutsun teid üles säilitama siin avatud arutelusid Euroopa Parlamendis laienemispoliitika teemal nii, et meie riigid oleksid motiveeritud saavutama konkreetseid tulemusi oluliste reformide elluviimisel. Ehm, eh, me loodame, et läbirääkimised tagavad järgmise faasi edukuse. me oleme siiamaani avanud kakskümmend kuus läbirääkimiste peatükki väga palju eh, tööd on juba uute õigusloomealaste ettepanekute ellurakendamisel ära tehtud kõikide läbirääkimispeatükkide vallas iseäranis võitluses kuritegevuse ja korruptsiooniga. me üritame saavutada tulemusi ja saavutada Äh, eduga äh, kuritegude uurimise ja äh, süüdlaste vastutusele võtmise vallas. meie eesmärgiks on kvaliteetsed reformid ja mitte protsessi kiirus. arvestades olukorda, mis valitseb praegu Montenegros, vaid kogu piirkonnas, on pikaajaline stabiilsus Lääne-Balkanile äärmiselt oluline Euroopa julgeoleku seisukohalt, meie tulevikuväljavaadete seisukohalt, iseäranis kui arvestame neid väljakutseid, mis Euroopa ees täna seisavad ja seetõttu Berliini protsess, mis pakkus uut lootust Lääne-Balkanile ja mis meie jaoks eh, tagab juurdepääsu Euroopa Liidule, vajab täiendavat toetamist ja edasiarendamist. on äärmiselt oluline Äh, edendada ühiseid infrastruktuuriprojekte, äh, regiooni sisemist integratsiooni ning äh, luua kvaliteetseid ühendusi läbi Euroopa koridoride. see annab tõuke majanduse arenguks ja meie ühiskonna üldiseks arenguks ning loob tõelised alused institutsioonide ja õigusriigi tugevnemiseks. daamid ja härrad läbipaistev poliitiline protsess, majanduslikud edusammud, mida Montenegro on saavutanud ja teised Lääne-Balkani riigid, on võimalikud ainult tänu Euroopa Parlamendi ja teiste Euroopa Liidu institutsioonide toetusele. Eh, me oleme jätkuvalt valmis pidama dialoogi selleks, et saada Euroopa Liidu täisliikmeteks. Montenegro äh, äh, sammud äh, on aluseks teel Euroopa Liidu suunas. ja lõpetuseks tahaksin tänada teid kõiki, kes te olete olnud tunnistajaks Äh, nendele suurtele edusammudele, mida meie riik on Euroopa integratsiooniprotsessis teinud. Te olete saatnud meile selgeid ja julgustavaid sõnumeid meie jõupingutuste osas. Äh, läbi parlamendi raportööri Charles Tannocki töö on äh, parlament teinud väga palju ja samuti Montenegro sõprade rühma juht härra Jakovtšitš on meie jaoks väga olulised partnerid parlamendi resolutsioonid ja soovitused on majakaks, mis juhivad meid teel Euroopa Liidu suunas. Teiepoolne panus on väga oluline meie reformide jätkumiseks ja meie läbirääkimiste eh, eh, tempo seisukohalt ja olen valmis vastama küsimustele, kui teil neid on, aitäh. aitäh aitäh, härra Tarmanovitš, selle sõnavõtu eest. ja nüüd on meil aega aruteluks ja ma teen ettepaneku, et me kõigepealt annaksime sõna härra Peeter Kurumbaševile, kes on Euroopa Liidu ja Montenegro delegatsiooni aseesimees, palun. aitäh äh, äh, proua Anneliise Tots palus, et ma esitaksin äh, härra Tarmanovitšile ühe küsimuse. härra Tarmanovitš, ma tervitan seda, et Montenegro välispoliitiliseks prioriteetiks on Euroopa Liiduga liitumine ja et olete valmis avama uusi läbirääkimiste peatükke Äh, Montenegro oli üks esimesi riike, kes allkirjastas Istanbuli konventsiooni, mille teemaks on naistevastase vägivalla vastu võitlemine. mida teeb Montenegro selleks, et täita neid kohustusi, mis konventsioonist tulenevad? valimiste päevast alates ja väidetavast riigipöördekatsest alates on Montenegro seisnud silmitsi suurte poliitiliste pingetega, opositsioon boikoteerib parlamendi tööd ja väidetavalt oli Venemaa segatud sellesse riigipöörde katsesse. mida äh, on tehtud äh, selleks, et selle uurimise küsimuses tagada suurim läbipaistvus? Äh, see oli siis küsimus, mille ma esitan proua Anneliise Tootsi nimel ja lubage mul ka enda poolt ühte-teist öelda ja kõneleja jätkab bulgaaria keeles selleks, et Äh, härra Tarmanovitš temast veelgi paremini aru saaks. lugupeetud äh, härra Tarmanovitš, äh, me räägime kasvavast skeptitsismist Euroopa suunas ja mitte ainult Lääne-Balkanis Eh, näiteks ka Slovakkias eh, on eh, populism pärast Brexitit kasvanud. võib-olla paremaks, kõige paremaks reaktsiooniks kõigile nendele arengutele, millega me praegu silmitsi oleme, oleks laienemise jätkamine, Euroopa Liidu laienemise jätkamine. minul oleks väga, minul on väga hea meel, et Bulgaaria, kui temast saab aasta pärast eesistuja, Äh, suudab avada täiendavaid äh, peatükke läbirääkimistel Montenegroga ja isegi mõned peatükid sulgeda. ja seetõttu tahaksin äh, rääkida kolleegidele ka sellest ülekandumise efektist. Montenegro vastuvõtmine Euroopa Liitu oleks väga jõuliseks märgiks ka naaberriikidele, Albaaniale ja Serbiale ja loomulikult ka Makedoonia Vabariigile Äh, selline jõuline märk äh, ei oleks oluline mitte üksnes Montenegrole, vaid kogu regioonile. Äh, ma tahaksin teile kinnitada, et Montenegro on Euroopa Parlamendis häid sõpru ja ma tänan teid tähelepanu eest. aitäh äh,. härra minister, teie otsustada, kas te tahate kohe vastata või kogume küsimusi. meil on aega nelikümmend minutit küsimusteks-vastusteks. kas te tahate kohe vastata? jah, palun. Montenegro on valmis võitlema igasuguse naistevastase vägivalla vastu. nagu te teate, Balkanil eh, me elame veel nii-öelda traditsioonilises ühiskonnas, kus äh, Äh, tuleb teha väga palju jõupingutusi selleks, et äh, võidelda naistevastase vägivalla vastu, mis on äh, olnud iseloomulik kogu meie ajaloole me teeme väga tihedat koostööd kõikide Euroopa Liidu institutsioonidega ja teeme väga tihedat koostööd ka oma kodanikeühiskonnaga, väga paljude osapooltega, kes on, tegevad naistevastase vägivalla vastases võitluses. valitsusel on ka oma programm selles valdkonnas ning asi ei ole ainult vägivallas, asi on ka selles, et tuleb tunnustada naiste rolli ühiskonnas, samuti tuleb naistele ühiskonnas rohkem võimu anda. meie erakond on deklaratiivsel tasandil toetanud Euroopa põhimõtet, et iga kolmas või neljas koht valimisnimekirjas peaks olema naiskandidaadile et naistele rohkem poliitilist võimu anda. ma ei usu, et kõik oleksid sellega rahul, aga ma arvan, et asjad muutuvad. nii et, et ma arvan, et selles küsimuses me aeglaselt, aga kindlalt liigume Euroopa standardite suunas mis puudutab riigipöördekatse uurimist Montenegros, siis tegemist on päris tõsise looga see ei ole midagi, mis oleks välja mõeldud, see ei ole mingi meediamäng. see ei ole poliitiline manipulatsioon. tõepoolest ähm, oli tegemist katsega, mis oleks äh, võinud äh, Montenegrot aastateks destabiliseerida meie julgeolekutalitused ja meie prokuratuur olid valvsad. Neil õnnestus see kuritegu ära hoida aga me peame ka avaldama palju tänu oma sõpradele ja liitlastele. lisaks oma prokuratuurile, politseile, luuretalitustele tuleks rõhutada ka Serbia valitsuse rolli, Serbia peaministri rolli, kes aitas meil äh, Äh, uurida seda juhtumit, äh, esitades tõendeid kuriteo kohta, äh, sest et kuritegu valmistati ette Serbia territooriumil, terve, Serbia territooriumit kuritarvitati selleks otstarbeks ja loomulikult oleme jaganud kogu infot ka oma NATO liitlastega siin Brüsselis ning oleme tänulikud selle toetuse ja abi eest, mida me uurimisprotsessis saame paljudelt oma NATO liitlastelt, iseäranis äh, USA-st ja Ühendkuningriigist. uurimine peaks jõudma lõpule viieteistkümnendaks aprilliks, sest et meie seaduse järgi ei saa uurimine kesta kauem kui kuus kuud ning äh, Äh, selleks päevaks siis eriprokurör peab otsustama, kas esitada kellelegi süüdistus või ei või tuleb asi lõpetada. Äh, nii palju, kui me teame, äh, avalikest avaldustest, mida prokuratuur on teinud, siis organiseeritud kuritegevuse eriprokurör on veendunud, ta on äh, sajaprotsendiliselt veendunud, et tal on tugevad argumendid kohtuasja süüdistuse esitamiseks ning äh, tal on õnnestunud ka juba mõned kokkulepped selles protsessis sõlmida ja äh, mõned inimesed juba on kohtu ette ilmunud ja on tunnistanud oma osalust selles kuriteos. ja nagu te teate, sellised asjad demokraatlikus riigis tuleb lahendada kohtus ja meie Montenegros ootame, milline on see süüdistus, mille prokuratuur esitab. Eh, paljud selle vandenõu eh, elemendid on avalikkusele juba teatavaks tehtud, aga, aga võib oodata, et ilmselt on prokuröril muudki eh, infot, mida ei saa enne protsessi algust avaldada nii et, et uurimine on praegu lõppfaasis, viimased kuud veel, aga ei ole kahtlust, et Äh, tegemist on avatud kohtuprotsessiga ja Montenegro avalikkus äh, saab tunnistada seda, mis toimub. ma jagan täielikult teie seisukohti ja teie muret äh, selle kohta, et populism Euroopas tõstab pead. me ei saa Äh, siin äh, vastandada äh, Ida- ja Lääne-Euroopat, Põhja- ja Lõuna-Euroopat, me kõik oleme ühes paadis ning minu arvates on see kõige tõsisem väljakutse Euroopa ühtsusele, millega me oleme tegelikult olnud silmitsi juba Euroopa projekti algusest saadik me usume, et eelseisvad valimised mitmetes olulistes Euroopa Liidu liikmesriikides, nagu näiteks Prantsusmaal, Saksamaal, Hollandis, järgmisel aastal ka Itaalias, on otsustava tähtsusega äh, selle äh, Euroopa äh, idee ja kuju ja sisu jaoks ehm, need väga olulised riigid, kus hääletused toimuvad, otsustavad üsna paljuski, kuidas Euroopa Liit hakkab tulevikus välja nägema. aga me usume, et eh, nende riikide valijad ja ka teiste riikide valijad eh, suudavad olla väljakutse kõrgusel. me usume, et laienemispoliitika on parim vastus võitluseks populismi ja Euroopa vastase poliitikaga. kuna seetõttu muutub Euroopa Liit mitte üksnes suuremaks ja tugevamaks, vaid teisalt ka sellised piirkonnad nagu Lääne-Balkan on alati vajanud mingit abi ja toetust ma ei tahaks nimetada meid ebaküpseteks riikideks, kes ei suuda ise oma probleemidega toime tulla. aga kogu regioon on alati, on alati olnud viljakaks pinnaseks etnilisele natsionalismile. me olime tunnistajaks tuhande üheksasaja üheksakümnenda aasta tragöödiale, sellele, mis juhtus möödunud Äh, mis juhtus endises Jugoslaavias, äh, mille põhimõtteliselt äh, lagundas etniline natsionalism. Euroopa projekt oli rahuprojekt Euroopa jaoks pärast teist maailmasõda ja Lääne-Balkan vajab samamoodi mingit selget väljavaadet oma julgeoleku ja rahu jaoks teisalt Euroopa ei ole eh, eh, kunagi täielikult terviklik ja rahus, kui ei integreerita ka Lääne-Balkanit ja seetõttu eh, ma nii kirglikult propageeringi meie piirkonna ühinemist Euroopa Liiduga ja ma usun, et laienemise efekt on kasulik meie piirkonnale ja asi ei ole ainult äh, tulemustes, et kui meist saavad äh, liikmed, äh, siis on sellega kõik lõppenud. ei. eesmärgi, selle eesmärgi saavutamine on veelgi olulisem. E, ettevalmistuste tegemine selleks, et liikmeks saada, selle protsessi käigus me muudame oma ühiskonda, muudame seda demokraatia, õigusriigi, kultuuride paljususe suunas, selline, need muutused Äh, muudavad meid äh, vastupanuvõimelisemaks nende arengute suhtes, mida te just kirjeldasite. ma arvan, et meie seisukohad selles küsimuses on sarnased ja aitäh teie toe eest, toe eest, aitäh Euroopa Parlamendi toetuse eest Montenegrole laienemisprotsessis. aitäh, aitäh, minister, kolleegid, kaheksa kolleegi on sõna palunud, ma teen ettepaneku, nüüd on juba üheksa, ma teen ettepaneku, et me anname neile kõigile ka sõna kohe, aga nüüd tõesti paneme kõnelejate nimekirja kinni ja nüüd on Charles Stanok järgmine. aitäh, president! ma tahaksin tervitada härra Tarmanovitši, kohtusin ka hiljuti teie peaministri härra Markovitšiga, nii et, et ma arvan, et ma olen üsna hästi kursis kõigega, mis toimub teie riigis, kuna ma olen ka raportöör. arvestades äh, seda Äh, kurba asjaolu, et äh, minu koduriik äh, käivitab artikli viiskümmend ilmselt kuue pärast, on mul väga hea meel, et et vaatamata sellele, kas tuleb Brexit või ei tule Brexitit, Brit on siiski, Suurbritannia siiski tegeleb ka edasi Montenegro ja Lääne-Balkani teemadega. mulle Äh, teeb muret kahe parlamendisaadiku saadikupuutumatuse peatamine ning ma saan aru, et äh, teie eriprokurör on äh, nimetanud ka mõningaid inimesi, kes on seotud Venemaa plaanitava vandenõuga, kes tahtsid eelmist peaministrit mõrvata ja see kindlasti on väga murettekitav probleem, sellest on kirjutatud ka Briti ajakirjanduses kaks küsimust on mul teile kindlasti ja äh, kui äh, nende isikute seotus on, äh, tõesti tõendust leiab, siis see peaks ilmselt mõjutama ka kuidagi teie diplomaatilisi suhteid Venemaaga. ja ma meenutan, et kui kuskil kümmekond aastat tagasi peaminister Hariri Liibanonis äh, Eh, mõrvati ja siis kahtlustati, et Süüria oli sellesse vandenõusse eh, segatud, siis tõstatati teema ÜRO-s, loodi eriuurimiskomisjon. ma ei tea, kas teie valitsus kaalub samasugust lähenemist? Mm, ja igatahes eh, kahtlusi on tõesti väga palju et äh, tõesti äh, Venemaa oli sellesse protsessi segatud ja seda kõike valmistati ette Serbia territooriumil, nii et, et väga oluline on tunnustada siis äh, Serbia valitsuse koostööd uurimise käigus veel üks küsimus, mul on loomulikult väga hea meel, et et teie riik liitub NATO-ga juba järgmise paari kuu jooksul, võib-olla juba mais. see ei ole küll seotud Euroopa Liidu liikumisega, liitumisega, aga need asjad mingil määral omavahel siiski haakuvad, see tähendab, et olete liitunud demokraatia suunas, sest et üsna palju õigustikku, mis on vaja üle võtta nii NATO-ga liitumiseks kui ka Euroopa Liiduga liitumiseks, on sarnased ja äh, aitäh ja äh, äh, õnnitlused teile, arvestades seda, kui milline on olnud president Trumpi suhtumine NATO-sse ja kõik, kogu see segadus selle ümber. aga nüüd on ta valmis siiski NATO-t laiendama ja see on väga hea märk. kahjuks on teie valitsuse veebileht, veebilehed endiselt küberrünnakute objektiks Äh, käivad siis katsed äh, Podgoritsa valitsust äh, stabiliseerida ja mina olen avalikult kritiseerinud seda, et opositsioon parlamenti Äh, boikoteerib, OSCE on kuulutanud äh, valimised äh, õiglasteks ja vabadeks ja opositsiooni käitumine kindlasti ei aita kaasa saavutada teie riigi stabiilset valitsust, aga tahaksin öelda siiski, härra esimees, et Montenegro on riik, kust tulevad head uudised ja tegemist on riigiga, mis on jõudnud kõige kaugemale teel Euroopa Liiduga liitumise suunas, aitäh, ja nüüd härra Kukan, palun. Thank you, thank you very much, Mr Chairman. suur aitäh tere tulemast äh, meie komisjoni, tundke ennast koduselt. Montenegro on valinud endale äh, Euroopa-meelse valitsuse ja astutakse Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö suunas. see aitab kindlasti arengule äh, teie riigis kaasa ja me toetame seda valikut. me peame jätkuvalt toetama kodanike Euroopa püüdlusi, sest nad on väga tugevalt seda suunda toetanud. Montenegro on pühendunud integratsiooni suunale, seda tuleb hoolega jälgida ja fokusseeruda tuleks korruptsioonivastasele võitlusele, samuti kuritegevuse vastasele võitlusele ja meediavabadusele. kahetsusväärne on see, et opositsioon boikoteerib parlamendis opositsioon kuulub parlamendi sisse, see ei jää sellest väljapoole. peaminister Duško Markovitš on sirutanud sõbra käe opositsioonile ja see on tervitatav. oktoobrikuistel valimistel paiskus õhku suur murepilv suur aitäh, et te selgitasite täpsemalt, milline see olukord pärast valimisi teie maal on. samuti on OSCE äh, järeldused viimaste valimiste kohta tervitatavad. ja viimaseks NATO liitumisprotsess. Montenegro on otsustanud NATO liikmeks saada ja meie toetame seda otsust. kuid otsus äh, tuli äh, pärast erinevaid äh, mänge poliitilisel tasandil. me loodame, et Montenegro ei lase Venemaa-poolsetel mõjutustel ennast sellelt rajalt kõrvale kallutada. me toetame Montenegrot, suur aitäh! aitäh! kolleegid, kui igaüks peab kahe, kaheminutilisest kõneajast kinni, siis meil on piisavalt aega oma teema lõpetamiseks Ražavam dobrodošlicu ministru vanjskih poslava Crne Gore, gospodinu Damanoviću u Europski parlament. suur aitäh Montenegro välisministrile. tere tulemast Euroopa Parlamenti. õnnitlen teid Montenegro edusammude puhul Euroopa Liidu suunas liikumisel. Need peatükid, mis on juba avatud, ei ole sugugi väike samm ja väga paljud asjad on Lääne-Balkani kontekstis väga hästi juba läinud. ja kindlasti üks nendest on Montenegro välispoliitika. mul on kaks küsimust. kõigepealt üldine progress, mida Lääne-Balkani riigid on tegemas ja teinud suunal Euroopa Liidu poole, on raske hinnata Äh, seda või on raske öelda, et olukord Lääne-Balkanil oleks stabiilne. Bosnia-Hertsegoviinas on olukord väga ebastabiilne, on Kosovo ja Serbia vahel jätkuvalt lahkarvamused, kui nii võib öelda, ja te räägite ka sellest, mis toimus parlamendivalimistel teie kodumaal. ja sellepärast me tahaksimegi kuulda teie käest, mida teie loodate tulevikus teha stabiilsuse tagamiseks? kuidas teie hindate Lääne-Balkani stabiilsust? Need ei ole sõjaväed ega armeed, mis äh, aitavad stabiilsust luua. kuidas oleks äh, dialoogi loomisega dia-, avalikkusega? milline on see hind, mida tuleb maksta Euroopa Liiduga liitumiseks? milline on teie kodanike arvamus läbirääkimiste kohta? suur aitäh, härra Radoš. suur aitäh. ka mina tahaksin tervitada Montenegrot toetada Montenegrot äh, valitud teel Euroopa Liidu suunas ja meil on hea meel tänase külalise üle. meie soovisime, et valimistulemusi tunnustataks Montenegros, kahjuks see niimoodi siiski ei läinud, seega usaldust ei ole piisavalt, on lahkmeelt ja sellel on oma poliitiline dimensioon kindlasti ka. kuid sellest äh, lõhne, lõhedest ja lahkmeeltest tuleb üle saada ja vaadata, kas valitsus toimib hästi. ma ei väida, et valimistulemusi oleks hinnatud või tunnustatud paremini, kui probleemid, probleeme poleks olnud, kindlasti on valimisprotsessis probleeme, mis tähelepanu vajaksid. väga oluline on avalikkuse toetus ja see sõltubki valitud poliitikate kvaliteedist, mille heaks valitsus otsustab. Montenegro jaoks, Montenegro on väga oluline riik selles äh, tormituultest räsitud piirkonnas ja sellepärast on äärmiselt oluline, et valitsus oleks oma töös edukas ja annaks enda töö olulisusest endale ka aru, sest Montenegro mõju äh, ulatub ka üle riigipiiride. me loodame näha suuremat progressi. peaminister on opositsioonile sõbra käe ulatanud, aga kas te oskaksite meile anda mingisugust informatsiooni või julgustavaid äh, väljavaateid selle kohta, kuidas Montenegro võiks opositsiooniga tekkinud äh, lahkarvamustest äh, lahendust, lahendust leida. järgmisena saab sõna proua Lunatšek. suur aitäh! tere tulemast ministrile ka Roheliste fraktsiooni poolt. oma fraktsiooni poolt tahan öelda, et me tunnustame Montenegro tehtud progressi, kuid ma tahaksin oma sõnavõtus kahe, kolmele teemale eh, keskenduda. valimispäevale järgnenud sündmuste mõju, kas teil on konkreetseid andmeid selle kohta, mis tegelikult toimunud on, mm, mida te saaksite meiega jagada. ja samuti valimispäev ja mõned päevad enne seda oli demokraatlike valimiste reformi lehekülg blokeeritud. kes seda tegi, miks seda tehti? ja samuti me kuulsime, et valimispäeval äh, Whatsapp sotsiaalmeedia lehekülg suleti. miks ja kes seda tegi? seda me oleme kodaniku, kodanikuühi-, ühiskonnalt Montenegros kuulnud ja me tahaksime informatsiooni selle kohta. ja me oleme kuulnud ka sellest, et räägitakse äh, nendest järvedest, mis teil on piirialadel Rumeeniaga. miks soovib valitsus nende Eh, järvede ja rahvuspargi staatust muuta ja kui seda tehakse, kuidas see siis eh, ühiskonna või keskkonnakaitset aitab tagada? see on teie piirkonna üks suurema mitme, ökoloogilise mitmekesisusega piirkondadest, siis eh, miks see staatuse muutmine vajalik on, kuidas te ökoloogilist mitmekesisust kaitsta kavatsete? Kosovo valitsusametnikud on rääkinud, et Montenegroga tahetakse piirilepingut läbi rääkida, kas teie valitsus oleks selleks avatud? aitäh! aitäh, James Carver! suur aitäh, tere tulemast, minister! kas te olete mõelnud sellele, ähm, kuidas äh, läbikäimine Makedooniaga mõjutab äh, suhtumisi teie kodumaal juba üheksakümne kuuendal aastal mina kahtlustasin, et natsionalism võib seetõttu hoogu juurde saada. nüüd, kui teie riik on liikumas Euroopa Liidu suunas, kas see võib ka mingisuguseid arusaamatusi esile äh, kutsuda? NATO-ga liitumise osas äh, kuidas äh, Lääne-Balkani poliitika ja julgeolekupoliitika sellega haakumas on? aitäh. proua Šuika. nagu te teate ja kuulsite ma ütlesin enne ilma mikrofonita, et ma pöördun teie poole horvaatia keeles. Euroopa Parlament ja see komisjon toetavad teie riigi suunda Euroopa Liidu suunas ja teie riik on kõige suuremaid edusamme teinud sellel teel võrreldes nende riikidega, kes lääne poliitikalt sama suuna on valinud. me toetame ka Montenegro NATO liitu, liikmelisust, see aitab stabiilsust tagada. meil on toimunud Montenegro, Horvaatia ja Albaania vahel kolmepoolne kohtumine, mis on väga olulise tähtsusega ja me peame ütlema, et kõik see aitab kaasa majandusliku koostöö tugevdamisele, aga mõned probleemid vajavad siiski veel lahendamist kahepoolselt. mul oleks vaja mm, Prevloka poolsaare kohta küsida ja piirialade kohta, kuidas sealsed probleemid kavatsetakse lahendada. Need probleemid, mis endises Jugoslaavias on sõjaväe osadega ja samuti kompensatsioonide kohta tahaksin teada, mida on määratud sõja ohvritele ma arvan, et need on need teemad, mis on vaja ära lahendada, enne kui kõik peatükid on võimalik sulgeda. nüüd saab sõna härra Freund. suur aitäh! ka mina vabandan, et härra Fleckenstein ei saa siin olla ja palus tema nimel küsimusi esitada. nagu on öeldud, on Montenegro teinud äh, liitumisprotsessis suuri edusamme ja soovin teil sel puhul õnne. valitsus on öelnud, et soovitakse samas suunas edasi liikuda ja sotsiaaldemokraadid on teie poolt sellel teel, kuid poliitiline stabiilsus, mida juba on mainitud, eriti pärast äh, riigipöörde katset ja samuti opositsioonipoolne boikott parlamendile panevad selle liitumisprotsessi siiski ohtu. ja sellepärast ma tahaksingi küsida, kas on teie valitsuse ja opositsiooni vahel dialoogi, kas on mingisugune kompromissivõimalus olemas, mis võimaldaks valitsusel vajalikke reforme edasi viia, milliseid samme kavatsete astuda, et sellest praegusest tekkinud olukorrast edasi liikuda. aitäh! ja viimasena härra Peeterle. suur aitäh, härra minister, realistliku olukorra kirjelduse eest. palju õnne teile edusammude puhul. pärast tänast arvamuste vaheldust me räägime neljast raportist Montenegro, Makedoonia, Serbia ja Kosovo kohta ja me tegeleme peatükkidega, me räägime muudatusettepanekutest, aga lõpuks me jõuame suhtumiseni, mis tähendab jah, aga. Te rääkisite keerulisest olukorrast teie piirkonnas Te rääkisite ajaloolistest kogemustest ja ma sain aru, et te jagasite meiega oma muresid. ja ma jagan teie arvamust, et me peame suurt pilti silmas pidama, mitte ainult stabiilsuse ja julgeoleku aspektist vaadatuna, vaid me peame üldse Euroopa tuleviku mõttes suurt pilti silmas pidama. meil on strateegilised äh, põhjused, miks me tahame koos edasi liikuda. ja me ei või pooleuroopaliku olukorraga leppida. mis tuleks teie meelest teha piirkondlikus raamistikus, kus olukord on väga asümmeetriline, Montenegro on väga kaugele jõudnud tänaseks mõned aastad tagasi oli Makedoonia selles olukorras. kuidas kogu piirkonda edusammudele suunata, nii et nad jõuaksid Euroopasse? suur aitäh! aitäh, kolleegid, nende erinevate küsimuste eest. härra minister, teil on kümme minutit, et eh, need küsimused eh, ette võtta kuulan hea meelega teie vastuseid. suur aitäh küsimuste eest. Need, kes teavad eh, Montenegro poliitika kohta juba nii palju, need teie küsimustele on raske vastata, kuid ma püüan selle piiratud ajahulgaga toime tulla ja pisut vastuseid siiski pakkuda. härra Tänok pakkus meile väga ülevaatlikku pilti sellest, mis meie riigis on toimumas, ta on resolutsiooni eelnõu autor ja tema küsimus oli Venemaa poolse sekkumise kohta meie siseriiklikku olukorda ja kuidas see meie suhteid Venemaaga mõjutab. loomulikult Vene ametnikud täielikult eitavad igasugust seotust meie riigis toimunuga kui me palusime uurimistegevuses nendepoolset abu, abi, siis ainuke asi, mida nad kinnitasid, on see, et tegemist oli nende riigi kodanikuga ja, kodanikega ja nende passid on tõelised. Poola sõbrad aitasid meie peaprokurör, eriprokuröril aru saada, et üks nendest mm, inimestest ei olnud üldse kasutanud oma õiget nime tegemist oli endise diplomaadiga Varssavist, kes äh, ebaseadusliku tegevuse tõttu äh, Poolast välja saadeti. meil võib olla raskusi äh, tõendamaks käskude andmist, kes tegelikult esimesena suunad paika pani, kas Kreml on kuidagi asjaga seotud või nagu meie mm, nagu Venemaa meile on öelnud, siis need tegelased ei kuulu riiklikesse struktuuridesse ja kui nad on midagi teinud, siis see ei puutu Venemaa riiki. kahjuks kõik need tegevused kattuvad poliitilise survega, mida Venemaa on avaldanud eh, selleks, et takistada meie liitumist NATO-ga. ja nad püüavad mõjutada meie otsust NATO liikmelisuse osas. ma ei saa öelda, et need on sajaprotsendiliselt omavahel seotud, need asjad. aga ma arvan, et me peame olema kannatlikud ja andma eriprokurörile aega kogu kohtuasjaga kohtu ette tulla ja püüda leida vastuseid sellele, et kes töö ära tegi, aga ka selle kohta, et kes neid käske ja-, jagas. alguses eriprokurör kirjeldas kogu selle riigipöörde katse taga olevaid inimesi kes võisid kuuluda Vene natsionalistide hulka, kuid viimastes sõnavõttudes on viidatud sellele, et nad on luuretegevusega seotud olnud Venemaal. seega GRU võib ka olla sellega seotud. mis puudutab NATO liitlastelt saadud informatsiooni, siis see võib, see näitab, et see võibki nii olla me tahame, et meil oleks kõikide riikidega head äh, suhted ka Venemaaga, aga me ei saa oma strateegilisi rahvuslikke eesmärke hüljata. me soovime saada NATO liikmeks, Euroopa Liidu liikmeks, see ei ole üleöö sündinud soov juba kahe tuhande kuuendast aastast, kahe tuhande seitsmendast aastast, see on juba meie põhiseaduses kirjas, see suund kahe tuhande kuuenda aasta referendumiga äh, NATO liikmelisuse üle juba võeti suund endale ette. seal küsiti inimestelt, et milliseks peab riik siis saama, kui Montenegro oleks iseseisev. ja inimeste jaoks oli väga oluline NATO ja Euroopa Liidu liikmelisus. seega inimesed on väga teadlikud sellest, kuhu suunas me liigume, see ei ole üleöö sündinud otsus ja lisaks me ei ole kunagi arvanud, et Euroopa Liidu liikmelisus on kuidagi priviligeeritute klubiga liitumine. me tahame demokraatlikku maailma kuuluda ja esimest korda Montenegro öö, ajaloos me tahame seostuda läänega. ja nende kahe organisatsiooniga liitumine näitab seda me mõistame teiste riikide huvisid, me mõistame, et Venemaa ei pruugi rõõmustada Euroopa Liidu laienemise üle mm, ka Balkanile. aga meil on omad siseriiklikud huvid. ja me peame nendest lähtuma. kui võimalik, siis dialoogi abil. püüdes kõikide riikidega ühist keelt leida ja selleks äh, teeme koostööd oma väga keerulises äh, kohtuasjas koostööd äh, erinevate riikidega. riigis, kes soovib kohe-kohe liituda NATO-ga ja kui seal planeerida riigipöördekatset, siis see on ikka tõsine asi. ja me loodame kõikide osapoolte koostööd härra Kukan kirjeldas üsna täpselt seda, mis meie maal on toimumas. ja ma arvan, et tema viited sellele, mida tähendab meie liitumine NATO-ga geopoliitilises kontekstis, on väga oluline ja väga õige. ma ütlesin juba enne, et me peame võitlema oma pikaajaliste siseriiklike huvide eest. Montenegro, Montenegro rahvas näeb ennast sellisena ja kõik Montenegro parlamendid alates kahe tuhande kuuendast aastast on alati eh, olnud NATO-meelse enamusega. ja, ja see on nii ka täna. härra Pitsua küsis milline on olukord uurimises praegu, kuidas on olukord äh, Lääne-Balkani stabiilsusega, kuidas me kodanikuühiskonnaga suhtleme. ma juba olen rääkinud, mis uurimise käiguga praegu on toimumas. ka mina ei tea kõiki detaile selles uurimises, sest organiseeritud kuritegevuse eriprokurör võib äh, omada asitõendeid, mida ta avalikustab alles kohtus. tegemist on inimestega, kes on väga suurt kuritegu püüdnud korda saata meie riigis. me oleme kuulnud millistele kokkulepetele on saadud ja mida nad on, mida on öeldud selle käigus. me teame, kes tegevuste taga on olnud. me teame, et äh, ettevalmistused toimusid Serbia territooriumil ja eriprokurör usub, et mõned inimesed Montenegro äh, parteidest on olnud ühel või teisel viisil selle riigipöördekatsega seotud olnud, kuid eriprokuröri ülesanne on seda kohtus tõestada. ja küllap me aja möödudes näeme, mis suuna prokurör valib ja kuhu suunas asjad liiguvad. stabiilsus Lääne-Balkanil muidugi ei ole praegu parimas võimalikus konditsioonis. me suudame probleeme tekitada Äh, arvestades, milline potentsiaal natsionalismile Balkanil on, siis on seal võimalusi ka pro-, probleemideks rikkalikult. kuid juba üheksakümnendate aastate lõpus, kahe tuhandendate aastate algusest on tihedamad sidemed siiski erinevate osapoolte vahele tekkinud meie omavahelised suhted muutuvad keerulisemad, äh, kui väljaspoolt asjadesse sekkutakse. ja see võib ka selgitada, miks natsionalism on tõusuteel ja miks me siiski ei ole veel stabiilsust täielikult saavutada suutnud. meil on vaja innovatiivsemaid ja, ja proaktiivsemaid samme astuda Euroopa Liidu suunal ise peaksime rohkem tegutsema äh, selles suunas, et leida integratsiooniks lisavõimalusi teiste riikidega. meil oli väga intensiivne kampaania seoses NATO liikmelisusega, kuhu on kaasatud ka kodanikuühiskond, kuid nüüd äh, ka teise poole kodanikuühiskond on nüüd aktiivseks muutunud NATO vastases kampaanias härra Radoš viitas, et me peaksime leidma mm, väljapääsutee nendest lahkhelidest, mis on valitsuse tasandil tekkinud. valitsus peab tegema nii palju kui vähegi võimalik ehitada sildu erinevate osapoolte vahele. mis nüüd puudutab äh, opositsiooniga mm, suhtlemist, siis mingisugused suhted on alati olemas, aga Montenegro opositsioon on, koosneb väga erinevatest parteidest, millel on väga erinevad suunad. mõned neist toetavad NATO partnerlust ja tulevad parlamenti tagasi sii- või parlamenti kohale siis, kui me hakkame NATO liikmelisuse ra-, ratifitseerimise üle hääletama. mõned on väga tugevalt NATO vastased, mõned on seal kuskil kahe vahel ja tahtlikult või mittetahtlikult kõik nad mängivad oma rolli meie poliitikas samuti NATO vastased teatavalt äh, äh, annavad plusspunkte Vene-poolsetele mõjutustele meie riigis. kontaktid on pidevalt olemas. valitsus on omalt poolt teinud pakkumisi opositsioonile ja opositsioonil on võimalik valitsusega koostööd teha, nagu enne valimisi see oli. kuid opositsioon praegu tahab ainult ühte. Nad tahavad uusi valimisi. selle nõudmise probleem on aga selles, et valimised äh, hinnati kõikide asja, asjasse puutuvate organisatsioonide poolt õiglasteks, avatuteks ka Euroopa Nõukogu oli seda meelt ja meie opositsioon on ainukesed, kes praegu väidavad, et Montenegro valimised ei olnud vabad. ja pärast kõike seda on väga keeruline nüüd öelda, et eelmine hääle, valimistulemus ei loe mitte midagi, alustame protsessi uuesti, teeme uued valimised. see annab edaspidi kõikidele kaotajatele võimalused äh, öelda, et eelmine kord boikott toimis, proovime uuesti see on meie praegune olukord. teisest küljest, järgmisel aastal on tulemas presidendivalimised ja neljateistkümnes kohalikus omavalitsuses samuti valimised ja kui opositsioon saab äh, oma tahtmise, siis seal nad saavad äh, oma valijaskonnaga suhelda. seega nad äh, siiski püsib pildil proua Lunatšek küsis sotsiaalmeedia blokeerimise kohta valimispäeval. seda otsustas meie telekommunikatsiooni sõltumatu agentuur, sest neid eh, kanaleid kasutati, et eh, vähemusi solvata just valimispäeval ja mõneks päevaks otsustati need äh, kanalid sulgeda, tegemist on sõltumatu organiga ja nad tegutsesid lähtuvalt sellest, äh, mis nendes äh, keskkondades toimus. Pole mingeid tõendusmaterjale, et mis näitaksid, et see oleks kuidagi mõjutanud valimistulemusi Skadarli järve äh, küsimus, see on teatud äh, poli-, äh, keskkonnapiirkond, millel on omad hinnangud paika pandud, seda on uuritud, seal on koha hüdroloogilised uuringud läbi viidud, avalikult on nende teemade üle arutatud, kõik seadusandlik, seaduslikud eh, kriteeriumid on täidetud ja Keskkonnakaitseagentuur eh, kontrollis, eh, et muudatusega ei kaasne negatiivset mõju keskkonnale ja märtsis kaks tuhat viisteist sai äh, see muudatus Järve piirkonna äh, ümbernimetamisega äh, ja ümber kvalifitseerimisega sai alguse, me oleme ratifitseerinud selle protokolli juba parlamendis ja nüüd Kosovo parlament peab edasi tegutsema. Kosovo toetab äh, rahvusvaheliste lepingute alusel tegutsemist seal järve piirkonnas ja meie ootame, et Kosovo institutsioonid omapoolse otsuse ära langetavad. mis puudutab meie suhteid Horvaatiaga ja õhus olevate küsimustega, siis meil on väga hea koostöö praktiliselt kõikides küsimustes. me oleme tänulikud Horvaatia sõpradele, et nad meid toetavad. me ei ole saanud nende, nendelt toetust ainult Euroopa Liiduga liitumise suunas, vaid ka NATO-ga liitumise suunas. ja kui vähegi võimalik, me kahepoolselt lahendame oma probleeme, kus see võimalik ei ole siis äh, me kahepoolselt lepime kokku rahvusvahelisse kohtusse pöördumise osas ja ka lepime kokku kahepoolselt kohtuotsuse äh, järgi tegutsemise osas. ja ma arvan, et meil selles osas mingisuguseid probleeme edaspidi ette näha ei ole. ma ei tea, kas ma vastasin kõikidele küsimustele. kui ma midagi vahele jätsin, siis mitte meelega kui midagi olulist jäi siiski vastamata, siis palun tuletage mulle meelde ja püüan ka nendele kahe silma vahele jäänud küsimustele vastata. aitäh! aitäh, äh, minister Tarmanovitš, et te tulite meie väliskomisjoni täna. Te olete väga teretulnud jääma siia ka järgmiseks päevakorrapunktiks, mis on ehk huvipakkuv teile ja teie suursaadikule aitäh veel kord tulemast ja see oli väärtuslik debatt. nüüd jätkame päevakorrapunktiga number viis, komisjoni eh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Montenegro raporti kohta käiv raport, annan sõna meie raportöörile härra Tänakile. aitäh eh, veel kord, härra esimees, meil on juba Montenegro üle eh, väga põhjalik debatt olnud välisministri juuresolekul, aga seetõttu saangi kommenteerida lühidalt äh, see puudutab peamiselt äh, resolutsiooni minu raporti üle. tahaksin jällegi tänada oma kolleege komisjonis nende koostöö ja toetuse eest äh, sel must-, kompromissmuudatusettepanekute koostamisel. ma arvan, et paljud äh, selle aasta raporti mured peegeldavad sarnaseid muresid, mis on tõstatanud eelmistel aastatel, olen nüüd seitse aastat olnud raportööriks, on selge vajadus panna paika tugevam äh, suhtumine organiseeritud kuritegevusse ja korruptsiooni, see puudutab kogu piirkonda, ka teisi Lääne-Balkani Euroopa kandidaatriike, ka sellise keskkonna loomise, mis on sobivam vabaks meediaks, sest endiselt on raporteid enesetsensuurist ja sellest, et ajakirjanikke ähvardatakse, aga see kriitika peab olema tasakaalus ja seda peab nägema üleüldises kontekstis Montenegro on märkimisväärseid samme teinud äh, selleks, et täita Euroopa Liidu AKI nõuded ja viia see oma siseriikluslikku seadusandlusesse. Montenegro, nagu mainitud, on kandidaatriikidest kõige kaugemale jõudnud su-, Euroopa Liiduga liitumise suunal, nagu ma juba varasemas sõnavõtus ütlesin, tegemist on hea uudisega olen seda fraasi seitse aastat korduvalt kasutanud, sest äh, seda on mõtet teha, see on väike riik, kes äh, pingutab ja nüüd on tema ees need lisaväljakutsed, mida välisminister, minister juba tutvustas, mis puudutab äh, käimasolevaid uurimisi. raport peegeldab ka eelmise aasta valimisi loomulikult, OSCE on väga selgelt oma lõpparuandes öelnud, et tegemist oli vabade ja õiglaste valimistega, mis viidis läbi niimoodi, et kõik osapooled üldiselt järgisid põhivabadusi ja seetõttu opositsiooni pingutused selleks, et neid valimisi diskrediteerida, hetkel parlamenti boikoteerides, on seetõttu minu arvates vastuvõetamatu ja ütlen seda üsna kategooriliselt ka raportis. ja äh, riigipöörde ja äh, pea, pea, endise peaministri mõrvakatse äh,, need on loomulikult väga murettekitavad äh, aga siin küsimuses peame me ära ootama äh, süüdi äh, mõistetud inimeste kohtu protsessi tulemused ja kordan seda, et äh, need kohtuprotsessid peavad olema nii põhjalikud ja läbipaistvad ja võimalikud. kogu maailma diplomaatiline tähelepanu on kindlasti pööratud nendele uurimistele, arvestades seda, millised rahvusvahelised tagajärjed nendel võivad olla. Montenegro ametivõimud usuvad, et riigipöörde katse oli tõeline ja usutav ja üha rohkem on tõendusmaterjali, mis äh, näitab, et äh, ilmselt olid vali, välisvalitsused asjaga seotud ja minu poolt saadud tagasiside hiljuti on minu riigis ka pressis seda öeldud, et NATO liitlased ja Euroopa Liidu valitsused kõik tunduvad toetavat seda mõtet, et, et äh, välisriigid on selle riigipöörde katsega olnud seotud. nüüd, kui Montenegro sel aastal NATO täisliikmeks saab, siis kindlasti peame õnnitlema Montenegrot selle eest, et tema euroatlantilised äh, püüded on edasi läinud, oluline aeg on toetada Montenegrot ka Euroopa Liidu ambitsioonide ees ja ma loodan, et me saame seda teha homme, kui me võtame vastu selle aruande, selle raporti, nii et enamik komisjoni liikmetest hääletab selle poolt. aitäh! aitäh, härra Tänak, raportöörina me peame selle päevakorrapunktiga lõpetama seitsme minuti jooksul ja meil on olnud juba tunniajane debatt Montenegro üle, nii et võib-olla variraportöörid ja teised saaksid teha nii lühidalt kui võimalik. nüüd härra Alex Maier, kes eh, loeb ette Montenegro parlamentaaride vahelise delegatsiooni esimehes eh, sõnavõttu. see on Anneliise Totsi nimel, tänan raportööri variraportööri suurepärase koostöö eest, meil on olnud äh, head kompromissid mitmetes valdkondades, see raport tervitab Montenegro tugevat pühendumust Euroopa Liidu integratsioonile ja rõhutab ka väljakutseid, kus on vaja näha veel muutusi. et parandada äh, soopõhise vägivalla ohvrite olukorda, et inimeste, puudetega inimestel ligipääs oleks parem, et äh, ei oleks takistusi tervishoiule, haridusele, Äh, majutusele, romide jaoks ja et oleks olemas meediavabadus. teise, kaheteistkümnenda lõike sõnastust ehk võiks parandada, et peegeldada seda, et peaaegu kolmandik Montenegro LGBT inimestest vastavalt hiljutisele küsitlusele ütlesid, et nad on oma seksuaalsuse tõttu vägivalla ohvriks langenud. seetõttu esitame me äh, täiskogu ajal sellele suunatud muudatusettepanekud. lõpetuseks ütlen, et Euroopa Liiduga liitumine ei ole lihtne, aga kui ma räägin Montenegro inimestega, siis rõhutavad nad seda, kuidas see toetab õigusriigi kõrgeid standardeid, inimõiguste kaitset, keskkonnakaitset ja seetõttu me peame jätkama oma pühendumust Montenegrole. aitäh, nüüd on sõna variraportööridel, üks minut on kõigil kõneaega. härra Kubatšev, palun aitäh, härra esimees, aitäh, minister, suursaadik, et täna meiega siia tulite Äh, kordan üle meie ühise äh, usu, et Montenegro on Lääne-Balkani edulugu ja loodetavasti see edulugu jätkub. aga on siiski viimaste kuude arenguid, et Lääne-Balkanil pinged jälle tõusevad ja see meenutab meile, et äh, edulugu ei ole enesestmõistetav, demokraatiat ei tohiks võtta enesestmõistetavana, me peame selle nimel tööd tegema tähendab, peame, tähelepanelikult peame järgima arenguid riigis, et äh, õigusriigist, meediavabadusest ja nii edasi peetakse kinni ja ma usun, et üks olulisemaid sõnumeid selles raportis on, et äh, läbirääkimisi Montenegroga peab kiirestama, et äh, läbirääkimiste käigus aastal kaks tuhat seitseteist avatakse, suletakse veel peatükke oleme nõus ka sellega, et on väga murettekitav, et Venemaa üritab Montenegros suuremat mõju saavutada. see käitumismudel regioonis äh, võib tähendada seda, et Lääne-Balkanil leiab aset veel suurem äh, destabiliseerumine Makedoonias, Kosovos ja nii edasi. me tervitame ka seda, et Montenegro osaleb äh, konstruktiivselt heades naabrussuhetes, aitäh. aitäh, härra Pitsule, üks minut. Thank you, Mr Chair, on behalf of aitäh härra Andrulaakise nimel, kes eh, tänases diskussioonis osaleda ei saa, tahaksin ma tänada härra Tänakit tema juhi rolli eest, tema konstruktiivse lähenemise eest läbirääkimiste ajal. oleme kokku leppinud kaheksateistkümnes kompromissmuudatusettepanekus, mis puudutavad kõige olulisemaid osasid raportist. tahaksime sisse viia suulise muudatusettepaneku, muudatusettepanek sada üheksakümmend kaks, selleks et peegeldada hiljutisi arenguid rändevaldkonnas. võeti vastu Schengeni tegevuskava aastateks kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kakskümmend strateegia integreeritud rände haldamiseks. loodan, et te toetate seda, aitäh. aitäh, härra Radoš, palun. aitäh, soovin samuti tänada härra Tänakit suurepärase koostöö eest, selle väga tasakaalustatud raporti eest. rõhutaksin, et ähm, kompromissmuudatusettepanek neli on hästi sõnastatud, viitab riigipöörde katsele. see on esimene kord, kui Venemaa väga organiseeritult sekkub riigi siseasjadesse, seega tervitan asjaolu, et kompromissmuudatusettepanek palub, et komisjon ja liikmesriigid teeksid koostööd selleks, et tõeline tõde selguks ja et hinnata täpselt, äh, mis juhtus äh, selle sündmuse puhul, mis oleks võinud minna palju hullemini. aitäh. aitäh, proua Lunatsik, palun. aitäh. nagu ka teised on öelnud, tahaksin ka mina tänada raportööri väga hea töö eest raporti eelnõu kallal ja ka koostöö eest meie kõigiga, seda ma tõesti hindan. kaks märkust minu poolt kaks punkti, kus ma ei ole väga rahul. üks puudutab seda, et me oleme kõik küsimused, mis on seotud riigipöörde katsega ja suhetega Venemaaga ühte lõikesse. ma arvan, et asjad oleksid pidanud olema rohkem eristatud siin, sest et äh, ma usun ka, et Venemaa üritab mõjutada mitte ainult Montenegrot, vaid palju et muid äh, Kagu-Euroopa osasid äh, mujal maailmas, Atlandi-üleselt ja nii edasi, see on minu arvates tegelikkus, aga et see kõik ühte lõikesse panna, ma oleksin eelistanud, et asju aetakse veidi teistmoodi et täpsemalt käsitletaks ka seda, mis juhtus valimispäeval, aga kuna see raportis nagunii sees on, siis hea küll lõppkokkuvõttes ja oleksin ka eelistanud seda, et oleks rohkem eristatud äh, NATO-ga ja Euroopa Liiduga liitumine, sest need on kaks erinevat asja. Äh, sama ka Montenegro puhul, äh, et jah, minister ütles, et Montenegro tahab mõlemaga liituda, seda me austame, aga Euroopa Parlamendina me peaksime need asjad rohkem eristama, aga lisa, aga ülejäänu osas olen kõigega väga nõus ja hindan ka väga seda, et viimaste koostööaastate jooksul on ka keskkonna ja ökoloogiline osa saanud tugevama rolli. väga hea, aitäh. aitäh, proua Lunatšek ja nüüd härra Castaldo. jätkan itaalia keeles, ütleb kõneleja et tõepoolest, meil on mõningaid muresid, mis on seotud polariseerunud poliitilise õhtkonnaga. tahaksin tänada raportööri kogu tehtud töö eest selles osas, mis näiteks puudutab korruptsiooni, korruptsioonivastase võitluse ameteid, loodetavasti on see äärmiselt tegus et uurimised viiakse läbi läbipaistvalt. mis puudutab sõnavabadust, siis tahaksime ühte asja täius, täpsustada selline äh, seadus, mis võimaldaks julgeolekuorganitele äh, otsest juurdepääru kodanikuühiskonna organisatsioonide nimekirjale ilma kohtu loata oleks äh, vale meede. seda enam, et kõikjal avaldatakse kodanikuühiskonna organisatsioonidele rohkem, üha rohkem survet ja proua Lunatšek, nagu te ütleksite, ei tohiks unustada ka seda, et NATO ja Euroopa Liit on siiski kaks täiesti erinevat asja niisiis äh, jõupingutused peaksid eelkõige keskenduma just nimelt Euroopaga liitumise protsessile. aitäh! härra Kukan, palun! aitäh, äh, härra esimees, ma arvan, et on kohane väljendada meie toetust ja tänu härra Tännokile tema väga pikaajalise pühendunud ja kompetentse töö eest selle kaustaga. tahan toetada neid mitmeid kompromissmuudatusettepanekuid, mis on tehtud, mis on hästi sõnastatud, kompromiss kaheksateist, mis puudutab äh, oktoobrikuu valimisi, siin me peaksime keskenduma sellele, et äh, julgustame uurima sündmusi, mis äh, sellega seotud olid, toetame riiklike institutsioonide tööd, et nad saaksid äh, neid uurimisi läbi viia vastavalt Montenegro seadustele ja rahvusvahelistele standarditele. tervitan ka kompromisside kolme, neli teksti. lõpetuseks oluline hästi sõnastatud lõige, mis nõuab, et dialoogi uuesti, parlamendi dialoogiga uuesti tegema, tegelema hakkaks, mis on kompromissis viis. aitäh! aitäh ja nüüd annan sõna komisjoni esindajale lühikeseks kommentaariks, härra Haklaitner. suur aitäh, härra esimees, teen lühidalt, kuna debatt on olnud põhjalik. esiteks kasutan seda, et härra minister on siin, et kinnitada teile, et Euroopa Komisjon on jätkuvalt pühendunud sellele, et toetada Montenegrot tema teel Euroopa Liiduga liitumise suunas, pakume tehnilist eksperditiisi ja ka finantsabi. tahaksin tänada ka raportööri härra Tännokit, kes tõesti teab Montenegrot kohutavalt hästi ja see raport on väga heas tasakaalus kompromiss, muudatusettepanekud on head, need keskenduvad asjadele, millele nad peaksid keskenduma selleks, et rõhutada, kuivõrd oluline on ületada hetke poliitiline olukord, et saada poliitiline dialoog sinna, kus ta peaks olema, demokraatlikult äh, valitud parlamenti. rõhutaksin veel ühte punkti, asjaolu, et me hindame seda, et Montenegro on täielikult äh, samal joonel Euroopa Liidu ühtse välis- ja julgeolekupoliitikaga, Montenegro mängib äh, konstruktiivset rolli äh, üleüldises äh, väga kõikuvas Lääne-Balkani piirkonnas. mis puudutab liitumisläbirääkimisi, siis on mainitud, et äh, Konton-, Montenegro on siin heaks uudiseks, läbirääkimised jätkuvad, me töötame tihedas koostöös siin valdkonnas. Äh, raport ütleb korrektselt, et siin on konkreetsed tulemused äh, õigusriigi valdkonnas äh, on need, mis määratlevad äh, tempo liitumisläbirääkimistel. institutsioonid on paigas, oluline on nüüd luua usaldusväärne tingimused, eriti just, mis puudutab võitlust organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga. aitäh, härra esimees ja aitäh ka raportöörile! aitäh, kas on veel kommentaare või märkusi? ei ole, sellisel juhul annan teada, et hääletamine toimub homme hommikul kell üheksa. For... aitäh, et meiega liitusite, härra minister ja head päeva! Bye-bye, ambassador. Uh, we now come to item number six. jätkame kuuenda päevakorrapunktiga, äh, kaks tuhat kuusteist komisjoni raport äh, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia pärast mitut edasilükkamist äh, lõpuks ometi üheteistkümnendal detsembril aastal kaks tuhat kuusteist toimusid seal riigis valimised, mis äh, viidi läbi korralikult, nüüd annan sõna meie raportöörile, härra Ivo Vaiglile. palun, teil on sõna. aitäh, lugupeetud äh, esimees. see raport äh, oleks võinud olla sarnane eelmise aastate raportitega mingeid olulisi muutusi äh, selles kandidaatriigis aset ei ole leidnud, Makedoonias ei ole leidnud aset mingeid erilisi muutusi, välja arvatud äh, see, et riigis on praegu sügav poliitiline kriis. see raport äh, koostati just nimelt selle sügava kriisi ajal, eesmärgiga aidata sellest kriisist üle saada. tahaksin rõhutada, et Äh, Makedoonia poliitilise kriisi lahendamisel on aset leidnud väga hea koostöö Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel. on tehtud väga palju jõupingutusi. Äh, sellel teemal, mida see tulevane demokraatlik äh, Makedoonia riik peaks endast kujutama ning samuti oleme loonud erinevaid dokumente, meil on erinevaid kokkuleppeid. samuti on meil äh, nimekiri äh, pakilistest reformi prioriteetidest. me ootame endiselt äh, veel Makedoonia valitsuse poolset informatsiooni Äh, pärast seda, kui toimusid valimised, tuginedes äh, demokraatlikele põhimõtetele, äh, ei olnud tulemused aga sellised, mis oleksid olnud kõigile vastuvõetavad, see tõi kaasa protsessi teatud blokeerumise. tänaseks on läinud liiga palju aega ilma valitsuseta. viimase paari päeva jooksul oleme olnud tunnistajateks kahele olulisele üleskutsele mis on tehtud Makedoonia poliitikutele ja on palutud sellele kriisile lõpp teha. esimese üleskutse tegi komisjon ja teise eile NATO. ma arvan, et on äärmiselt oluline, et Makedoonia poliitikud, kes on juba otsustanud et Makedoonia huvid on olulisemad kui üksikisikute huvid, ka oma kohustusi täidaksid valitsus tuleb moodustada nii kiiresti kui võimalik. demokraatlikus ühiskonnas pannakse valitsus tavaliselt paika valimiste tulemuste põhjal ning tänane olukord Makedoonias on selge. on erakondi, mis suudavad valitsuse moodustada ning tagada Äh, valitsusele ka enamuse toetuse. kõigi nende nimel, kes on teinud koostööd selle raporti koostamisel, tahaksin Makedooniat üles kutsuda moodustama valitsust. see on äh, kõige olulisem asi praegu mis puudutab raportit, siis sisaldab see teatud fraase, mis puudutavad reforme, äh, valimisi, regionaalset koostööd, kohtusüsteemi reformi, õigusloome parandamist, äh, välisinvesteeringute ligimeelitamist ja nõnda edasi. Need kõik on sellised stampväljendid, aga äärmiselt oluline on see, et praegune kriis ei õõnestaks rahvastevahelisi suhteid Makedoonias, kõik erakonnad peavad käituma vastutustundlikult, aitäh. aitäh härra Vaiglile. me oleme jällegi ajasurve tingimustes ja ma paluksin, et järgmised sõnavõtjad piirduksid maksimaalselt ühe minutiga ja Alois Peterle on loomulikult esimesena sõnasaaja. suur aitäh lugupeetud äh, esimees. minu sissejuhatus eelmisse teemasse äh, on midagi, mida võisin ka Makedoonia puhul korrata. loodetavasti moodustatakse valitsus sellisel alusel, et et äh, olukord, mida raportöör Vaigel kirjeldas, siiski teoks ei saa. meie raportöör käitus oma raporti koostamisel väga vastutustundlikult. mul on väga hea meel tõdeda, et Euroopa Liit äh, tegeleb Makedoonia poliitilise olukorra lahendamisega viisil, mis võimaldab edusamme saavutada. me ei saa päris täpselt aru, miks vali-, valitsust ei suudetud moodustada. Äh, ei ole selge, kas teistsugune programm äh, aitaks valitsust moodustada, kui tehakse uus katse, kuigi on märke, et see oleks võimalik. mina toetan täielikult seda, mida ütles härra Vaigel, me saavutame edusamme, edusammud tulevad kui peamised poliitilised jõud Makedoonias suudavad äh, kokku leppida teatud aluspõhimõtetes oma riigi jaoks ja nüüd saab sõna Tunne Kelam. aitäh, äh, mina võtaksin sõna Rahvapartei fraktsiooni nimel ja ütleksin, et et tahaksin tänada kolleeg Vaigleid suurepärase koostöö eest me oleme eh, temaga nõus eh, selles osas, mis puudutab eh, rõhuasetusi ja põhisõnumit. mulle tundub, et selle raporti põhisõnum on, et me peame olema konstruktiivsed, me peame leidma tasakaalu kriitika vahel, mis on põhju-, põhjendatud ja julgustuse vahel. minu jaoks on väga oluline, et see raport edastab sõnumi, et läbirääkimisi, liitumisläbirääkimisi alustatakse siis, kui teatud tingimused on täidetud ja kahepoolseid vaidlusi ei tohiks äh, kasutada läbirääkimiste protsessi takistamiseks. ma arvan, et äh, Lääne-Balkani äh, ei ole enam aega, mida raisata, sellepärast et muidu täidavad selle tekkinud tühiku teised mitte-Euroopa-meelsed jõud ja ka seda peame silmas pidama me leppisime kokku peamiste kompromisside osas, ma arvan, et äh, mõnikord on piir üsna äh, ähmane, et kas me saaksime valitsusele mingeid valitsusi et, eh, lahendusi ette kirjutada või ei, see on üsna delikaatne teema ja mul on väga hea meel, et me saavutasime kokkuleppe selles osas, kuidas tegutseda samuti õnnestus meil vältida äh, mõningaid kordusi ja seda raportit mõistlikumaks muuta. aitäh, järgmisena härra Pitsula. aitäh äh, tahaksin samuti tänada härra Vaiglat ja teisi kolleege konstruktiivse koostöö eest selles protsessis. see raporti eelnõu sisaldab kõiki olulisi punkte ning väljendab äh, Äh, arvamust äh, riigi kohta, mis on sattunud välise surve alla ja kus äh, valitsevad suured sisemised lõhed. parlamendivalimised tõid kaasa üsnagi positiivse olukorra tänu Euroopa Liidu jõupingutustele, tänu parlamendi saadikute jõupingutustele see kõik näitab, et valimistega seonduvad ka väga kõrged lootused äh, ning äh, väga suured on lootused, et rahva jaoks raske olukord laheneb. nagu härra Haan oma sõnavõtus ütles, on muutused demokraatlikus ühiskonnas normaalsed ja neid tuleb aktsepteerida, kui need leiavad aset läbi demokraatlike valimiste äh, Äh, igatahes me oleme saanud praegu signaali sellest, et riik liigub demokraatia kursil ja ma loodan, et valitsus moodustatakse nii kiiresti kui võimalik ja poliitiline diskrimineerimine lõpeb. aitäh. härra Tännok järgmisena, palun. ECR fraktsioon loomulikult tervitab neid edusamme, mida Makedoonia on teinud teel Euroopa Liidu suunas ning loomulikult tervitame ka kuueteistkümnenda septembri valitse, valimiste edukat toimumist. kahetsust avaldame seoses sellega, et valitsust ei ole veel moodustatud, aga kuulda on, et see moodustatakse üsna peatselt. nagu ikka, olukord on habras Makedoonias just nimelt sisemise surve tõttu, aga ma tean vähemalt, et kahepoolne leping Bulgaariaga on sõlmitud, sest sellest on kirjutatud Bulgaaria uudistes. ja minu fraktsioon alati tunneb kahetsust selle üle, et endiselt blokeeritakse läbirääkimiste alustamist. ma isegi ei tea, kui palju aastaid see asi nüüd juba on kestnud, mulle tundub, et juba ka kümmekond aastat ja blokeeritakse läbirääkimiste alustamist siis Kreeka poolt nime küsimuse tõttu ja me loodame, et selles küsimuses õnnestub leida kompromisslahendus, mis on vastuvõetav kõikidele osapooltele. aga loomulikult toetame härra Vaigli raportit, mis on suurepärane. aitäh. ja nüüd härra Castaldo. aitäh Äh, aitäh, esimees. nagu ikka, äh, tahaksin avaldada tunnustust härra Vaigelile, kes on äh, koostanud väga põhjaliku ja tasakaalustatud raporti pärast detsembrikuiseid valimisi on olukord selline, mis seab ohtu stabiilsuse Äh, kiiresti on vaja moodustada uus äh, valitsus äh, ning täiel määral Bretsino lepped ellu rakendada, see on olulise tähtsusega. see on väga oluline selleks, et saaksid alata läbirääkimised, mida kõik juba aastaid ootavad. selleks et meeste ja naiste võrdõiguslikkuse probleeme lahendada, siis ei piisa ainult nendest konkreetsetest meetmetest, mis on rakendatud, tuleb ellu rakend-, viia ka näiteks äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta seadus ja äh, naised peavad rohkem osalema tööturul ja selleks on vaja spetsiaalseid programme, mis suurendavad naiste osalust, samuti arvestavad etniliste vähemustega. samuti on vaja kohtusüsteemi reformi selle süsteemi sõltumatuse tagamiseks niisiis äh, tegeb, äh, tuleb tegeleda nende väljakutsetega, millele juhtis tähelepanu ka eriprokurör ja kõik need küsimused on ka raportis väga hästi käsitletud, nii et, et me kindlasti toetame seda raportit ja hääletame homme poolt. aitäh, meil on kolm kõnelejad järel, härra Kaaler, härra Fleckenstein ja härra Kukan, palun äh, härra Kaaler, aitäh, kui me räägime Makedooniast ausalt, siis peaksin ma kõigepealt tõdema, Äh, nii sisepoliitilised kui ka välispoliitilised äh, probleemid ei oleks tekkinud, ähm, kui äh, me ei oleks seda riigi juba pikka aega unarusse jätnud. Ähm, me pea, oleksime pidanud aitama sellele nime küsimusele lahenduse leida, sest et Kreeka jaoks on kama, milline valitsus Makedoonias parajasti võimul on, kas natsionalistlik või muu Äh, probleeme, mis on Bulgaariaga, etnilisi probleeme ja nõnda edasi ja mm, äh, nüüd jällegi äh, tekib probleeme ka Albaaniaga, Albaania vähemusega Makedoonias. ma arvan, et meil meil on äärmiselt oluline selleks, et Äh, äh, see riik saaks Euroopa Liiduga me liituda, meil on vaja aidata sellel riigil need probleemid lahendada, äh, sest et muidu võib see riik võtta kursi Venemaale ähm, ja nii et, et me peaksime ka iseendale ühte-teist ette heitma. aitäh ja härra Fleckenstein järgmisena. kõigepealt äh, tahaksin äh, Äh, ei olegi mul palju lisada sellele, mida härra Pitsula juba ütles, esimese minu punkti, mida tahtsin lisada, mainis äh, härra Kaaler juba ära, jah, me peaksime ka endale etteheiteid tegema, meie oleme ka andnud oma panuse sellele, et kõik ei ole väga korralikult kulgenud. Äh, teiseks tahaksin sellele arutelule lähendada natuke teistmoodi mul on mõned märkused oma sõpradele Makedoonias Äh, mul on äh, kahju, et äh, välis-, peaminister ei ole saanud enamust ja nüüd võib-olla õnnestub siis teisel poolel, nüüd on meie poolel valitsus moodustada. ma ei ole väga kindel, kas see on õige, et me vähemustega mängime. meil on vaja korralikku valitsust ning kolmandaks see valitsus leiab ainult tunnustust siis, kui ka teised osapooled on aruteludesse kaasatud, sellepärast et need probleemid, mida äh, Makedoonia peab lahendama, need ei saa ainult osade erakondade häältega lahendada, aitäh, aitäh. ja lõpetuseks Eduard Kukan, aitäh, härra esimees Ja tahaksin avaldada tunnustust kolleeg Vaigelile tehtud töö eest ja samuti tunnustust kompromissettepanekute eest ma arvan, et see raport peaks Makedoonia poliitikutele ja rahvale näitama, et tee Euroopa Liitu on endiselt avatud. ma usun, et riigi jaoks on äärmiselt oluline, et nad ei kaotaks kurssi ja jätkaksid teed Euroopa Liidu suunas ma arvan, et see sõnum on iseäranis oluline pärast valimisi ja uue valitsuse moodustamise protsessis ma olen nõus enamikuga kompromissmuudatusettepanekutest, aga nagu ma juba korduvalt olen öelnud ka meie varasemate arutelude käigus, ei eh, tee me endale parlamendina teenet ja me ei tee Euroopa Liidule teenet, eh, kui kasutame oma positsiooni lihtsaks selleks, et eh, toetada konkreetseid rahvuslikke huve selles regioonis arvestades väga habrast ja ma isegi ütleksin, et võimalikku plahvatusohtlikku olukorda selles riigis, peaksime käituma äärmiselt vastutustundlikult selles osas, eh, millele me homme oma resolutsioonis heakskiidu anname ja me peaksime vältima igasuguseid ebarealistlikke või, või liiga tugevat survet mis tahes poliitilistele jõududele Makedoonias, aitäh! aitäh ja nüüd ma paluksin äh, siis äh, Äh, anda sõna härra Kaalen komisjonist, kas ka tema soovib sõna võtta, jah, palun. aitäh, äh, härra esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, komisjon tahaks samuti tänada raportööri härra Vaigleid selle resolutsiooni eelnõu eest, mis peegeldab meie enda kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eduaruande äh, Äh, järeldusi ning lugesime suure huviga neid muudatusettepanekuid, mis välja pakuti. kui, kuna erakonnad jätkavad praegu ka jõupingutusi valitsuse moodustamiseks, siis on parlamendi toetus väga oluline, väga oluline on, et sellele riigile saadetakse selge sõnum. komisjon tegi nädalavahetusel avalduse ja mõned sellest, teist ka sellele juba viitasid. äärmiselt oluline on see, et valitsus moodustatakse nii kiiresti kui võimalik, aga lisaks valitsuse moodustamisele on samuti oluline rõhutada, et Äh, tuleb ellu rakendada kõik poliitilise kokkuleppe osad, äh, mis, äh, mille väljatöötamisele me oleme kaasa aidanud. samuti tahaksin rõhutada eriprokuröri rolli. talle tuleb anda aeg ja võimalused, et oma töö lõpule viia ja samuti tahaksin rõhutada prioriteetseid reforme, mis tuleb täiel määral ellu viia ja samuti tahaksin mainida komisjoni soovitusi, mõned teist ka viitasid nendele. Äh, komisjon äh, toetab kõiki neid jõupingutusi, mis on suunatud sellele, et äh, tuua see riik tagasi Euroopa Liidu kursile ning me oleme valmis täielikult suhtlema ja sealsete võimudega ja loomulikult jälgime pidevalt olukorda ning hoiame Nõukogu ja Euroopa Parlamendi olukorraga kursis, aitäh! aitäh! kas keegi veel soovib sõna võtta? raportöör, mulle tundub, et kõik on selge, niisiis härra Vaigel, palun. tahaksin lihtsalt tänada kõiki variraportööre. Nad on olnud väga koostöövalmis ning me oleme tõesti asju arutanud koostöövaimus ja usalduse vaimus kõik äh, rasked äh, küsimused äh, oleme selles vaimus siin raportis lahendanud ja tahaksin samuti tänada sekretäriaani, iseäranis härra Peeter Pardaid ähm, jah, äh, mul on kahju, et võib-olla me teeme äh, raporti osas viimast korda koostööd, aga igatahes aitäh! aitäh Ivo Vaiglile! hääletus toimub homme ja nagu te teate, hääletamine toimub siis äh,, äh algab kell üheksa, nii et, et ilmselt kuskil kakskümmend minutit üheksa läbi hääletame seda raportit. aga nüüd jõuame siis seitsmenda päevakorrapunkti juurde, Serbia eduaruanne ja kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis äh, äh, astuksin nüüd raportööri rolli ning äh, teeksin väikese sissejuhatuse. ma olen saanud kolmsada kakskümmend viis muudatusettepanekut selle raporti osas ja võtsin need kolmsada kakskümmend viis muudatusettepanekut pärast nende esimest läbiarutamist siin komisjonis kaasa Belgradis, kui ma kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal jaanuaril seal käisin Äh, kohtusin sealse valitsuse liikmetega, opositsioonierakondade ja kodanikuühiskonna esindajatega ja ka pidasin arutelusid liikmesriikide suursaadikutega ja äh, Michael Davenporti, meie delegatsiooni juhiga. kolleegid, enamik muudatusettepanekuid, mida te esitasite, puudutasid vähemuste õigusi ja regionaalset koostööd, õigusriiki ja meediavabadust kaks nädalat tagasi oli meil minu arvates väga hea ja viljakas variraportööride kohtumine Strasbourgis, kus me otsustasime, et hoiame selle raporti nii tasakaalus ja täpse kui võimalik ja mulle tundub, et meil see ka õnnestus. lõppkokkuvõttes leppisime kokku kaheksateistkümne kompromissi osas ja erine-, äh, kui jätta kõrvale mõned poliitilised erinevused, siis enamik meist on nõus, et väga oluline on julgustada Serbiat püsima püsima Euroopa Liidu kursil ja samas äh, tuleks juhtida tähelepanu sellele, et äh, teatud poliitilistes valdkondades saab asju parandada. mõned tunnid tagasi äh, peatükk kakskümmend ettevõtlus ja tööstuspoliitika ning kakskümmend kuus haridus ja kultuur avati siis valitsustevahelisel konverentsil, mis toimub siin Brüsselis ja peatükk kakskümmend kuus on ka esialgselt juba suletud. niisiis kaheksa peatükki on nüüd juba avatud ja kaks kakskümmend viis ja kakskümmend kuus, mida ma mainisin, on esialgselt juba ka suletud minu arvates on tänane otsus väga oluline samm äh, seoses äh, selle riigi liikumisega Euroopa Liidu suunas ja minu arvates on see hea tunnustus viimastel aastatel tehtud edusammudele aga meie siin Euroopa Parlamendis äh, oleme alati selgelt välja öelnud, et selleks, et äh, esimesed läbirääkimised avatakse, äh, on vaja jätkusuutlikke edusamme põhiasjades, näiteks õigusriigi küsimuses kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, samuti peatükis kolmkümmend viis on vaja dialoogi Kosovoga ja selles kontekstis on äärmiselt oluline, et reformid jätkuvad pärast presidendivalimisi, mis toimuvad äh, aprillis ja täpne valimiste päev, päev ei ole veel paigas. praegusel tormilisel ajal Lääne-Balkanil on äärmiselt oluline, et äh, heanaaberlikud suht-, suhted ja leppimine regioonis toimuks Äh, mõne nädala eest Ahveti komisjon äh, korraldas väga viljaka ja avatud arutelu olukorra kohta Lääne-Balkani riikides. paljud meist väljendasid üha suuremat muret selle üle, et seal on selliseid küsimusi, mis võivad põhjustada regionaalset ebastabiilsust. nagu mitmed kolleegid täna juba tähelepanu on juhtinud, me peame vaatlema äh, Lääne-Balkanit kui Euroopa Liidu jaoks äärmiselt olulist strateegilist partnerit välispoliitika vallas ja mul on plaanis kutsuda kõrge esindaja proua Mogherini ja samuti volinik Haan ühele meie tulevastest äh, kohtumistest, et me saaksime Ahveti komisjonis arutada olukorda Lääne-Balkanil üldiselt. Äh, tegemist on teemaga, mida paljud kolleegid äh, erinevatest fraktsioonidest on mul teha palunud ja veel üks märkus, ma üldiselt loodan, et see Serbia raport on realistlik ja tasakaalustatud ja tahaksin tänada ka variraportööre tõesti väga hea koostöö eest ja samuti tahaksin tänada sekretariaati ja fraktsioonide sekretariaate ning nüüd äh, olen huvitatud siis teie kommentaaridest ja küsimustest, aitäh! ja nüüd ma siis vahetan rolli, olen jällegi komisjoni esimees ja kuulame nüüd ära siis äh, tõenäoliselt parlamentaarse delegatsiooni esimehe härra Kukan, palun. aitäh, härra esimees. mina räägin siis äh, praegu siin äh, kahes rollis kõigepealt äh, tahaksin avaldada teile tunnustust, härra esimees, selle eest, et te olete valmistanud ette raporti hea ja tasakaalustatud teksti, samuti kompromisside tekstid. oleks tõesti hea, kui raport jääks realistlikuks ja optimistlikuks. Äh, selle raporti peamisteks äh, punktideks peaks olema äh, Äh, Serbia saavutuste hindamine Euroopa Liiduga ühinemise teel. me peaksime sellele protsessile lähenema realistlikult ja juhtima tähelepanu kõigi pakime, pakilisematele küsimustele nagu kompromissides kuus, kaheksa, üheksa ja neliteist pärast möödunud aastal Serbia parlamendis aset leidnud intsidenti meeldib mulle ka härra Preda üleskutse eh, muudatusettepanek sada kuuskümmend kuus, et eh, komisjoni raportit tutvustatakse ka Serbia parlamendis. minu arvates on äärmiselt oluline, et parlamendil oleks võimalus osaleda eh, nendes aruteludes, mis toimuvad seoses liitumisläbirääkimistega ja ma leian, et Äh, kahepoolseid äh, kontakte tuleks edendada nii palju kui võimalik ja mis puudutab küsimusi, mis seonduvad Bosnia ja Hertsegoviinaga ja nendega seonduvaid muudatusettepanekuid äh, kolmsada seitse näiteks, kus kutsutakse Serbia võime üles toetama põhiseaduslikke muudatusi Bosnia-Hertsegoviinas. ma olen täiesti kindel, et selle autori äh,, muudatusettepaneku autoritel olid head kavatsused, aga ma olen väga skeptiline kas see muudatusettepanek ikka peaks olema selles raportis ja see sõnastus on ka väga ähmane, sest siin räägitakse põhiseaduslikest reformidest ilma konkreet-, konkreetselt mainimata, millisest põhiseadusliku, põhiseaduslikust reformist on jutt, aitäh. aitäh härra Kukanile ja nüüd saavad sõna variraportöörid ja Tanja Fajon kõigepealt. aitäh ma tahaksin tõesti tänada esimest väga hästi koostatud raporti eest ja samuti väga hea koostöö eest, mis on olnud raportööri ja variraportööride vahel ja tahaksin tänada ka eelkõnelejat härra Kukanit, kes juhtis tähelepanu sellele, et eh, võib-olla ei peaks rääkima siin teatud põhiseaduslikest muutustest, mis võiksid riiki destabiliseerida. nagu te ütlesite, tahaksin ma kõigepealt avaldada tunnustust Serbiale selle eest, et kaks uut peatükki on avatud, kakskümmend ja kakskümmend kuus ja iseäranis peatükk kakskümmend, mis puudutab eh, ettevõtlust. see on äärmiselt oluline riigi tulevikku silmas pidades, see on oluline Serbia ettevõtetele, VKE-de roll Serbias on väga oluline ja ma loodan, et läbirääkimiste protsessi käigus eh, suudakse luua parem eh, olukord ka Serbia turgude jaoks. ma tervitan neid edusamme, mida Serbia siiamaani on teinud ning eh, see, need edusammud reformide vallas on tõesti väga olulised, reformid peavad jätkuma Äh, mulle teeb aga muret see, et selles piirkonnas äh, on äh, kalduvus luua pingeid ning mulle tundub, et Serbia liitumine Euroopa Liiduga on praegu olulisem kui kunagi varem ja tahaksin kõiki Serbia liidreid ja samuti naaberriikide liidreid kutsuda üles hoiduma mittevajalikust populistlikust retoorikast, mis ainult lõhesid süvendab ma usun, et antud hetkel vajab see regioon värsket energiat. Ähm, ja äh, laienemispoliitika jätkamist. nagu ma juba ütlesin, äärmiselt oluline on äh, kahekümne kolme ja kahekümne neljanda peatüki reformid ellu viia ning äh, loomulikult peab Äh, Serbiaga peatükile kakskümmend viis konstruktiivselt lähendame ja sama puudutab ka dialoogi ja suhete normaliseerimist Kosovoga. Lääne-Balkan on loomulikult väga oluline strateegiline prioriteet meie komisjoni jaoks ja Euroopa Liidu jaoks. ma just tulin tagasi Kosovost ning olen väga hästi kursis sealsete pingetega, aga ka pingetega, mis valitsevad teistes piirkonna riikides. tahaksin Äh, härra Haan ja proua Mogherinit üles kutsuda meie aruteludes osalema. aitäh ja härra Tänok järgmisena. teda ei ole saalis, siis härra Vaigel, palun. aitäh. aitäh, esimees. ma tahaksin avaldada teile tunnustust selle raporti puhul. samuti tahaksin teile avaldada tunnustust selle puhul, et te olete leidnud õige suhtumise ja äh, lähenete Serbia tulevikule tasakaalustatud. Äh, selles raportis on nii julgustust kui ka kriitikat. mul on väga hea meel selle üle, et Serbia äh, ajavahemikul, mis on möödunud eelmise raporti koostamisest, on teinud edusamme erinevates valdkondades ma piirduksin oma sõnavõtus äh, mõnedate asjadega, millele kindlasti tuleks tähelepanu pöörata. Äh, nimelt Serbia ja Lääne-Balkani stabiilsus. Äh, see on väga oluline, nagu te juba ütlesite ka oma sõnavõtu alguses, väga oluline on, et Lääne-Balkan saaks jagu nendest probleemidest, mis riikide vahel valitsevad. Neid probleeme tuleb äh, lahendada, äh, pidades silmas äh, kõigi Lääne-Balkani riikide ühist tulevikku Euroopa Liidus, äh, sellest peaksime lähtuma, kui me peame kõnelusi nii Serbia kui teiste selle piirkonna riikidega. lõpetuseks tahaksin öelda, et minu arvates ei ole vajalik ja isegi on võib-olla kahjulik, et paljudes Lääne-Balkani riikides tõstavad pead äh, natsionalistlikud meeleolud. inimesed üritavad samuti ajalugu ümber tõlgendada, kuigi sealne ajalugu ei ole kellegi vastu, ühegi rahva vastu armuline olnud. aitäh, härra Vaigel. ja nüüd proua Lunatšek. aitäh, esimees ma tahaksin vabandada härra Šoltesi nimel, kes on Serbia variraportöör, täna ta kahjuks siin olla ei saa, nii et ma asendan teda. ta tahaks tänada teid, äh, härra raportöör, äh, ja samuti teisi variraportööre väga hea ja väga tõhusa äh, arutelu, läbirääkimiste ja koostöö eest ja selle eest, et oleme kokku leppinud väga paljudes muudatusettepanekutes ja kompromissides ja ma tahaksin äh, tänada teid lisaks härra Šoltasile ka enda nimel, et te olete äh, nõustunud paljude roheliste muudatusettepanekutega ning ma tervitan asjaolu, et äh, kaks uut peatükki on läbirääkimistel Serbiaga avatud aga räägiksin nüüd konkreetsematest teemadest. mina sooviksin keskkonnaküsimustes põhjalikumat äh, sõnastust, näiteks äh, veemajandusstrateegia osas. me teame, et kolm muudatusettepanekut selles osas lähevad homme hääletusele, see puudutab äh, riiklikku toonau halduskava väga äh, äh, oluline on, et Serbia selles vallas oma seadused Euroopa Liidu õigustega kooskõlla viib ja loodetavasti toetate homme neid muudatusettepanekuid. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa juhib tähelepanu või me esitame selle nüüd suulise muudatusettepanekutega uute reeglite tõttu ja see on midagi, mida me peaksime arutama, aga võib-olla mitte siin, võib-olla laiendatud juhatuse ja sekretäriaadiga. Äh, aga me esitame siis suuda, suulise muudatusettepaneku homme ja me räägime siin, et äh, Serbia peab tegema, äh, astuma konkreetseid samme selleks, et oma välis- ja julgeolekupoliitika Euroopa Liidu omaga paremini kooskõlla viidud. näiteks eelmisel aastal oli see üks äh, nendest riikidest, kes ei toetanud Krimmi teemalist resolutsiooni ÜRO-s Äh, kus äh, nõuti e-, inimõiguste olukorda kontrolliva missiooni saatmist Krimmi poolsaarele, nii et, et äh, mulle tundub, et neil ei ole selget välis- ja julgeolekupoliitikat, mis on Euroopa Liidu poliitikaga kooskõlas. kui Serbia tahab saada Euroopa Liidu liikmeks ja siis rakendab vetot meie ühise välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes, siis see tekitab kindlasti probleeme, nii et, et ma loodan, et teie raportöörina pöörate sellele homme tähelepanu. meenutaksin ka möödunud aasta aasta aprilli sündmeid, kus ähm, eraomand Savapalas äh, lammutati ja politsei äh, sekkus, raportis seda mainitakse, aga seda küsimust tuleks rohkem uurida, tuleks välja selgitada, mis siis ikkagi täpselt juhtus nende investeerimisprogrammidega ja lõpetuseks äh, Kosovo ja Serbia vaheline dialoog, jah, selles valdkonnas on kindlasti vaja rohkem ära teha. sain just äh, sõnumi ühest äh, Austria kodanikust, kes üritas minna Kosovost Serbiasse üle piiri sellel nädalal. ta oli Kosovosse tulnud lennukiga Pristinasse ja tahtis sealt minna Serbiasse ja ta pidi ootama siis neli tundi selleks, et üle piiri saada ja pidi politseile maksma veel nelikümmend eurot ka. Äh, niimoodi asi ei lähe ja ma tean, et paljudel teistel inimestel on samasuguseid probleeme, see ei ole äh, iseloomulik heanaaberlikele suhetele, nii et, et ma loodan, et selles vallas midagi muutub. ja samuti ootaksin, äh, et volinik Haan tuleks Ahveti komisjoni. aitäh! härra Castaldo on järgmine variraportöör. aitäh! peatükk kakskümmend kolm äh, äh, ja kakskümmend neli äh, on väga olulised peatükid. kui need peatükid avatakse, siis me võime öelda, et läbi, laienemisprotsess on tõesti tuult tiibadesse saanud ma arvan, et te, härra esimees, olete teinud suurepärase töö selle raporti koostamisel, tahaksin teid selle eest tänada ja teile tunnustust avaldada. minu arvates on väga hea, et me äh, Äh, kritiseerime Serbiat, aga me peame tunnistama ka seda, et Serbia on astunud suuri samme edasi. Äh, nad on äh, poliitiliselt väga pühendunud, kuigi puudusi on endiselt, me peame endiselt võitlema korruptsiooniga, mis on laialt levinud, administratsioonis on suuri probleeme, samuti on vaja tagada kohtute sõltumatus, sõnavabadus ja see loomulikult nõuab äh, Äh, suuri muutusi, aga iseäranis tahaksin äh, keskenduda suhetele Serbia ja tema naabrite vahel. tõepoolest, äh, Serbia on teinud jõupingutusi selleks, et olla piirkonnas kasulik partner, aga sellele vaatamata valitseb riigis üsna või Lääne-Balkanil üsna plahvatusohtlik olukord, näiteks mis puudutab suhteid Kosovoga ja kõik need protsessid on väga pikale veninud ja väga palju on vaja head tahet selleks, et asjad edasi liiguksid ning Euroopa Liit on kindlasti valmis ulatama sõbra käe ja aitama äh, Serbial normaliseerida suhteid naabritega. ning see saab toimida ainult siis, äh, kui äh, see, mis juhtus üheksandal jaanuaril Äh, see probleem Šrubska vabariigiga lahendatakse ja äärmiselt oluline on äh, tõesti, et me ei kütaks üles neid kirgi selles regioonis, mis on niigi äh, üles köetud. meil tuleb tõesti näha väga suurt vaeva ja seetõttu minu arvates ka kompromissmuudatusettepanek kuus on väga hea ja kahetsusväärne on, et toimuvad Venemaa ja Serbia sõjaväeõppused, aga me ei saa eitada seda, et Serbia on ajalooliselt väga tihedalt ka seotud Moskvaga, need seosed on ajalooliselt kultuurilised, need on sajandeid vanad, see ei ole midagi uut. nii et, et ma arvan, et me peaksime tunnistama, et Serbia tõesti on omamoodi sillapeaks Venemaaga ning ähm, jah äh,, Ehm, eh, me ei tahe, tohiks Serbiale tekitada suuremaid takistusi kui vaja, aitäh! kolm sõnavõtjat ja proua Suitsa kõigepealt. <clears throat> suur aitäh! ma tervitan seda raportit ja neid muudatusettepanekuid. ma tahaksin kiita raportööri on päris selge, et olukord Serbias keeruline ja seda tuleb käsitleda tasakaalustatud moel. ma arvan, et kriitikanoodid võivad olla edasiviivaks jõuks, mis liigutavad Serbiat Euroopa Liidu suunas edasi jah, me peame arvesse võtma sajandite pikkuseid äh, sidemeid, mis Serbial on teiste riikidega. oluline on dialoogi jätkumine Serbia ja Kosovo vahel ja ma arvan, et Serbia peab seda teemat tõsiselt võtma. kolmas teema, kahepoolsed suhted. kuigi me ütlesime, et äh, teemadega tegeletakse kahepoolselt, samamoodi nagu Montenegro puhulgi, eh, siis on näiteks eh, teadmata kadunud isikute teema näiteks üks selline, millega Serbia peab väga tõsiselt tegelema. ja ma tahaksin nimetada, et me ei tohiks langeda sellesse lõksu, et me loobume Kagu-Euroopa osast Lääne-Balkanist me peaksime Euroopa Liiduna seal ka esindatud olema, kui me tõepoolest tahame leevendada pingeid Euroopas. ja Lääne-Balkani riigid peavad meie tähelepanu keskpunktis püsima. nüüd härra Pitsola, palun. suur aitäh, aitäh, härra McAllister ka mina tahaksin kiita seda raportit Serbia kohta. see dokument on eh, saanud veel lisandväärtust eh, kompromiss muudatusettepanekute näol. see raamistik, mis on eh, Serbias juba olemas Euroopa Liidu võrgustikku nii-öelda ja nüüd seda veel tugevdatakse, võttes arvesse Mm, seda, mis juba on tehtud, tuleb siiski tunnistada, et väga palju on Serbial veel ära teha ja üks nendest asjadest on meediavabadus, aga samuti äh, läbipaistvus meedia omandisuhetes, korruptsiooniprobleemid, õigusriigi eksistents, samuti vähemuste probleemidega tegelemine Haagi tribunaliga seotuvad küsimused, välispoliitika samuti Bosnia-Hertsegoviina äh, toetus Euroopa Liidu suunas liikumisele. samuti on oluline see, et Kosovos, äh, vabandust, äh, Serbia suudaks häid suhteid naaberriikidega luua ja hoida. ja just nii on neil võimalik mineviku probleemidele lahendused leida ja otsida ühist tulevikku Euroopas aitäh, viimaseks härra Fleckenstein. suur tänu. nagu proua Fajon ütles, me oleme rahul selle aruande ja muudatusettepanekutega. me peame ütlema uuesti, kuigi see juba raportis on kirjas, et me oleme eh, tänulikud selle eest, et Serbia aitab meid äh, põgenike probleemi lahendamisel, nad teevad nii head tööd, kui nad suudavad ja ma arvan, et me peaksime seda rõhutama ja kiitma. Serbia roll on oluline ja positiivne piirkonna stabiilsuse tagamisel. ja see on kindlasti tänu koostööle Albaaniaga. kolmandaks, me loodame, et meie mõju võiks olla võimalikult positiivne. Srebska mm, vabariigile mõistlikku mõju avaldada. samuti me loodame Serbia valitsuselt jõupingutusi läbirääkimisteks äh, Pristinaga. see tähendab, et Serbia peaks saama meiele loota, et me ei jääks ühest silmast kergelt pimedaks ja näeksime ainult ühte poolt näeme. mõlemad osapooled peavad oma panuse andma, et dialoog toimiks. minu isiklik mõte on see, et vabad valimised on äri, äärmiselt olulised demokraatlikus riigid ja selle sellest teemast ei tohi ka kuidagi ümbermööda käia, eriti kui me räägime äh, parlamendist. aitäh! suur aitäh kolleeg Fleckensteinile. nüüd komisjoni esindaja härra Makridis. kas ta on siin, palun? suur aitäh austat Euroopa Parlamendi liikmed. üheksandal jaanuaril toimus esimene arutelu sellel teemal ja Euroopa Komisjon jagab teie seisukohta, et me tahame Serbiat julgustada liikuma edasi Euroopa Liidu liikmelisuse suunas. Euroopa Komisjon tervitab Serbia edusamme eriti majanduslike ja struktuurireformide, reformide alas ja samuti eh, Serbia jõupingutustele stabiilsuse ja rahu tagamisel piirkonnas. me tunnustame Serbiat jõupingutuste eest põgenikekriisi haldamisel ja me soovime Euroopa Liiduna toetada Serbiat nendes jõupingutustes pärast täna hommikut on kaheksa peatükki läbirääkimistes avatud ja kaks suletud. nüüd oleks vaja, et Serbia liiguks otsustavalt edasi, eriti õigusriigi küsimustes, kohtusüsteemi ja korruptsiooni ning äh, organiseeritud kuritegevuse teemadega, samuti avaliku halduse süsteemide küsimustes. samuti on tähtis normaliseerida suhted Serbia ja Kosovo vahel. Serbialt oodatakse ka Euroopa Liidu õigusalaste, eh, õigusaktide ülevõtmist, eriti julgeoleku valdkonnas. Serbia peab näitama, et ta tõepoolest soovib Euroopa Liidu suunas liikuda, sest see annab liikumisele hoogu. see võimaldab järgnevatel kuudel järgmisi peatükke läbirääkimistes avada komisjon on selleks omapoolsed eh, sammud juba astunud ja on valmis jätkuvalt eh, Serbiat nii finantsiliselt kui ka tehniliste oskustega toetama. suur aitäh! aitäh, härra Makridis, daamid ja härrad! kõigepealt tahaksin tervitada Serbia eh, saadikut Euroopa Liidu juures. tere tulemast! aitäh kõiki variraportööre, kõiki kolleege nende konstruktiivsete märkuste eest. homme toimub hääletamine, tahaksin härra Kukani eh, ühte sõnavõttu kommenteerida, ma tahaksin rõhutada seda, mida sa ütlesid. on väga oluline, et delega-, Belgradi delegatsiooni esimehel oleks võimalik seda raportit tutvustada Serbia parlamendis ma olen ka kirjutanud äh, parla-, Serbia parlamendi presidendile kirjutanud ja loodan, et see on võimalik. ja ma tahaks loota, et järgmisel korral, kui meie kolleeg äh, Serbia parlamendis esineb, tema sõnavõttu ei katkestata enam. nüüd me liigume kaheksanda päevakorrapunkti juurde ja me räägime Kosovo raportist ning kõigepealt annangi sõna proua Lunatšekile, raportöörile. aitäh! kõigepealt tahaksin tänada variraportööre hea koostöö eest. meil oli kakssada üheksakümmend kolm muudatusettepanekut, see on vähem kui Serbia ja Makedoonia kohta. me leppisime kokku kaheksateistkümnes kompromissis ja variraportööridega oli koostöö väga hea ka mina tahaksin tervitada Kosovo eh, saadikut, kes on täna meie hulgas. ma olen juba maininud asju, mis on möödunud aastatel toimunud. Eh, assotsiatsioonilepinguga on teatud edusamme toimunud, samuti Euroopa Liidus pro programmides osalemise raamleping on olemas, aga nüüd on vaja edasi liikuda Äh, vaja on äh, paika panna programmid, milles nad soovivad osaleda. samuti korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses on suuri edusamme tehtud ja see on väga oluline teema liitumisläbirääkimiste juures. täna sain olulise äh, infokillukese, homme teen muudatusettepaneku sellega seoses. Bangladesh on tunnustanud Kosovot, seega nüüd rohkem kui pooled ÜRO liikmesriikidest tunnustavad Kosovo iseseisvust. nüüd, mis on need punktid mm, raportis, mis on väga olulised Euroopa Liidu jaoks? tunnustamisest rääkides me innustame Euroopa Liidu viit viit liikmesriiki, kes veel ei ole tunnustanud Kosovo iseseisvust. see aitaks stabiilsust suurendada sealses piirkonnas. riigi staatus ei ole tagasipööratav, me peame pragmaatiliselt sellele küsimusele lähenema ja need liikmesriigid, kes äh, ametlikku tunnustust andnud ei ole, siiski saavad koostööga praktilisel tasandil väga hästi hakkama, seega mõnedes nendest viiest riigist on positiivne meelestatus olemas, aga kahjuks mitte kõigis. ma loodan, et järgmine aasta toob mingisugust progressi selles valdkonnas. nüüd äh, paar kriitilist teemat. suhted Serbiaga Mm, raportis on mainitud äh, rongi probleemi, mis peatati äh, ja sinna pandi suured sildid peale, et äh, Kosovo kuulub Serbia mm, koosseisu. head naaberlikud suhted ei saa seisneda provokatsioonis, sellepärast sellised asjad ei saa heakskiitu leida. üldise jurisdiktsiooni seadus, mida Serbia kasutab inimeste vastu, kes võitlesid äh, Milosevici süsteemi vastu Jugoslaavia aega lõppudel. see seadus tuleks kehtetuks tunnistada, seda ei tohiks enam kasutada e-, Kosovo kuulumine Europoli ja Interpoli oleks kohutavalt oluline, sest nemad saaksid nende organisatsioonide sees oma panuse anda, kui me tahame, et neid tõsiselt võetaks äh, organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses tõsiselt, siis ta peaks kuuluma nendesse organisatsioonidesse. nüüd äh, suhted Serbiaga on mõlemapoolselt keerulised, ka Kosovole on teatavaid etteheiteid võimalik teha, omavalitsusüksuste ühendust ei ole siiamaani loodud Serbia lastele. energiakokkuleppeid ei ole Serbia poolt ratifitseeritud aga see tegelikult tähendab seda, et Serbia blokeerib Albaaniast tuleva elektrijuhtme jõudmist Kosovosse. ja see tähendab, et olukord, mis tegelikult Kosovos on ja Pristinas on, on inimeste tervisele kahjulik sest need lahendused, mida nad kasutavad, ei ole tervislikud. Serbia parlamendis valitsev olukord, ma loodan, et võimalikult kiiresti ratifitseeritakse piirilepe Montenegroga, sest siis annab komisjon rohelise tule viisavabale liikumisele Kosovo kodanike jaoks Euroopa Liidus. ja ma siiralt loodan, et see piirilepe ratifitseerimine toimub esimesel võimalusel samuti ma loodan, et Serbia parlament, parlamendisaadikud tulevad tagasi, sest see aitab järgmiseid äh, probleeme lahendada, mis praegu veel õhus on. ma tahaksin rõhutada ka seda, et me palume Subska Lista, kes on äh, Kosovo valitsuse ja parlamendi liikmed, et nemad toimiksid ja äh, tegutseksid kui Kosovo kodanikud, mitte ei vaataks kogu aeg Belgradi poole, kuidas tegutseda ja mida mõelda. nüüd energeetika valdkond kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, energeetikalepinguga liitub ja kahe tuhande kahekümnendaks aastaks peaks veerand elektrist äh, pärinema taastuvatest energiaallikatest suur aitäh teile tähelepanu eest ja annan nüüd mikrofoni edasi. aitäh Ulrike Lunatšekile. nüüd ka Kosovo küsimustega tegeleva delegatsiooni esindajale härra Pitsula. kõigepealt esindan kolleegi ja ütlen edasi sõnad eh, raportöörile, kiidusõnad raporti eest, aga, ja samuti me jagame neid murekohti, mida dokumendis kajastatakse. poliitilise maastiku polariseeritus ja vajadus jõuda kompromissideni on väga olulised, et stabiilsust tagada ja samuti liikuda edasi Euroopa Liidu suunal. viisavabadus on integratsiooni juures väga oluline aga praegune paigalt ammumine äh, takistab ka äh, läbirääkimisi Montenegroga. Kosovo peab kõik kriteeriumid täitma, muuhulgas ka korruptsioonikuritegude kohtu ette toomise ja karistamise osas ja organiseeritud kuritegevuse karistamise osas. stabilisatsioon, stabilisatsiooni ja assotsieerimislepingu teel on võimalik edasi liikuda. aga probleemiks on paralleelsed struktuurid Serbiaga. oluline on rõhutada korruptsiooni ja korralda-, organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse tõhustamist. samuti on oluline korruptsiooni ko-, juhtumitega kohtu ette jõuda. ja samuti tuleb karistus määrata nendele rikkumistele, mis vastasel juhul vägivalda ja natsionalismi ja, ja igasuguseid rahutusi üles õhutavad. oluline on, et poliitiline fookus oleks valitsevate parteide vahel selleks, et vajalikud reformid tõepoolest ellu rakenduksid. oluline on noorte töötuse vähendamine. hariduse tulemusi tuleb parandada, samuti tuleb õpetajaid edasi koolitada, nii et hariduse tase paraneks. samuti tööjõuturu olukordi tuleb, olukorda tuleb parandada. inspektoraadid ja kõik ametid äh, peavad hästi toimima ja äh, Äh, rakendama neid äh, reegleid ja seadusi, mis kirja on pandud. ja nii, et oleks, äh, nii et tegeletaks probleemidega, mis tööjõuturul tekkida võivad. härra Kelam, palun. suur aitäh. kolleeg palus, et ma oleksin tema hääleks, sest ta ei saanud kahjuks täna meie juure, meiega koos siin olla. ta kiidab proua Lunatšeki konstruktiivsete läbirääkimiste eest ja mitmete meie fraktsiooni muudatusettepanekute vastuvõtmise eest. me toetame neljanda kompromissi sõnastust, et oleks väga kasulik suhete normaliseerimiseks Serbia ja Kosovo vahel, kui kõik Euroopa Liidu liikmesriigid tunnustaksid Kosovot, kuid me peame siiski iga liikmesriigi suverään-, suveräänset otsust austama. viies äh, kompromiss, meie sõnastus soovis äh, instrumentide kasutamist äh, laiendada ja meie ettepanek võeti arvesse ning kuuendas, kuueteistkümnendas kompromissis kolleeg Adamson leiab, et tekst on oluliselt paremaks muutunud, sest räägitakse tööjõuturu reformide vajalikkusest. samuti on nüüd seitsmeteistkümnendasse muudatusettepanekusse võetud sisse usuvabaduse teema. me leiame, et raport on tasakaalus ja hästi sõnastatud ning Rahvapartei saab seda toetada. aitäh, härra Tunne Kolam, nüüd härra Radoš ALDE fraktsioonist. suur tänu proua Waldmansi nimel. tänan proua Lunatšeki hea töö eest, samuti varu, variraportööre koostöö eest me leiame, et kompromiss, kompromissid on tasakaalustatud, ALDE sooviks rõhutada, et ähm, Kosovo juures äh, jaoks on väga oluline viisavabaduse teema ja seitsmenda lõike puhul me suu-, sooviksime teksti muuta nii, et seal oleks kirjas, et Kosovo oleks turvaline päritoluriik e e rändeprobleemide kontekstis. aitäh. Thank you, kolleeg Radoš. aitäh, kolleeg Radoš. härra Kastaldot ei ole saalis. seega on mul kõnelejate nimekirjas ainult üks kõneleja veel ja see on proua Šuitsa. aitäh, David. kõigepealt äh, õnnitlen proua Lunatšeki selle väga hea raporti eest. kõigepealt mõned äh, positiivsed märkused, kompromissid on head ja tasakaalustatud. Äh, veel üks positiivne asi on see, et stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepe on jõus ja see on hea olen nõus ka sellega, et Kosovo on äh, palju õigusriigi seadusandlikke reforme läbi viinud, aga on probleeme, see endiselt äh, rakendamine on puudulik, ei ole saavutatud piisavalt progressi ka äh, uurimistegevuse ja kohtumõistmise usaldusväärsust korruptsioonijuhtumite puhul ja probleem on ka Serbia kohalike omavalitsustega Kosovos ka endiselt jätkuvad pinged kahe riigi vahel siin. avaliku halduse reformi puhul, nagu juba öeldi, kohtusüsteemiga on probleeme, korruptsiooniga või ütlemisel on probleeme ja ka funktsioneeriva turumajanduse arendamisega. loodetavasti ratifitseerivad nad äh, demarkatsiooni piirijoone Montenegroga, sest see on üks peamisi takistusi viisavabadusele. nii et äh, ma loodan, et see on heaks stiimuliks Kosovole, Kosovo ametivõimudele, et nad eh, edasi tegutseksid Euroopa küsimuste nimel. aitäh! aitäh, proua Suitsa ja nüüd annan sõna komisjoni esindajale, härra Makriidisele. Like... kas te sooviksite sõna, kas ei ole härra Makriidis? härra Kallan on see, kes sõna saab. jah, palun. suur aitäh härra esimees. ja aitäh ka raportöörile proua Lunatšekile, austatud parlamendiliikmed, komisjon jagab äh, teie üldist hinnangut, eriti mis puudutab äh, seda, äh, mis Äh, eelmise aasta, aastaaru-, komisjoni aastaaruande tulemusi. on hea näha, et komisjon ja see koda jagavad endiselt sama seisukohta Kosovo Euroopa tuleviku osas. oleme nõus ka mitmete kommentaaridega, mis on tehtud progressi osas, mida eelmisel aastal saavutati, aga ka nende muredega, mida väljendati, äh, need väljakutsed, mis on aastaks kaks tuhat seitseteist, kui tuleb teha olulisi otsuseid, mainisite neid ka siin juba, viisa liberaliseerimise valdkonnas äh, ja dialoogi valdkonnas ja meid äh, äh, väga julgustab see, et kogu dialoogi protsess on viimase paari nädala jooksul ju, ju, hoogu juurde saanud, seda on juhtinud proua Mogherini olen nõus ka parlamendiliikmetega, et oluline on keskenduda sotsiaalmajanduslikele reformidele ja õigusriigi arendamisele. komisjoni prioriteediks on ka aidata Kosovol rakendada stabiliseerimise assotsiatsiooni kokkulepet ja siin kontekstis ühiselt kokkulepet Euroopa reformiagenda ja majandusreformi programm on selliseks jooniseks, mille järgi konkreetseid tulemusi siin saavutada. Euroopa Liit jätkuvalt pakub oma toetust äh, loomulikult Kosovo ise on võtmeks, et ära kasutada kõik need võimalused ja potentsiaal, mis tuleneb sellest olulisest äh, kokkuleppest. oleme täna ka arutanud viisavabastuse küsimust ja rõhutan seda, et äh, me ei, ei saa alahinnata, kuivõrd oluline see küsimus on Kosovo inimestele ja mis puudutab äh, võitlust korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega, siis ka siin on saavutatud progressi, mis puudutab äh, piiridemarkatsiooni, siis oleme nõus nende kommentaaridega, et see on oluline, et piirimärgist, maamärgistamise kokkulepe ratifitseeritakse nii kiiresti kui võimalik ja oluline on see, et meie peaksime siin kinni samuti oma kohustustest. komisjon on tugevalt pühendunud selleks, et äh, jätkata Kosovo Euroopa agendat, me jätkuvalt kasutame kõiki meie käes olemaid vahendeid, kaasa arvatud EPA rahastust, selleks, et toetada Kosovot ja tema institutsioone, et äh, jätkata nende punktidega, mida te täna mainisite, energia, energia tõhusus, teostame väga tihedat järelevalvet ja tuleme tagasi, et asjadest teile rääkida, kui see peaks vajalikuks osutuma. aitäh! aitäh, härra Cullen! proua Lunatšek, kas te sooviksite kommenteerida seda, mida te kuulsite? aitäh, äh, mõned lühikesed äh, lõppkommentaarid, tänan kõiki teid äh, hea koostöö eest ja nüüd ka nende märkuste eest, mida te uuesti tõstatasite ja mis on osaks raportist. üks kommentaar vastuseks härra Radošile, jah, muudatusettepanek sada kolm, turvalised päritoluriigid variraportööride kohtumisel leppisime me kokku, et hääletame seda eraldi, see esitatakse nüüd ja loodetavasti saate te seda teha homme suulise muudatusettepanekuna vastavale kompromissile. niimoodi me leppisime sekretäriaadiga kokku. aitäh ja loodetavasti on homne hääletus hea. aitäh, kallid kolleegid, tänase pärastlõuna Balkani aeg on läbi me oleme suutnud täpselt päevakorrast kinni pidada, nii et nüüd me saame hakata käsitlema päevakorrapunkti number üheksa, arvamuste vahetus äh, olukorra kohta Venezuelas, Venezuelas äh,, härra Adrianus Kutsen Reuteniga. kas ta on juba siin? ta on väljas, kas keegi saaks palun paluda tal sisse astuda? Right, dear colleagues. kallid kolleegid, kell on täpselt pool kuus, oleme jõudnud viimase päevakorrapunkti juurde tänases päevakorras. kas ma paluksin, ma palun, et kõik äh, need külalised, kolleegid, äh, nõuandjad, kes ei ole sada protsenti huvitatud sellest päevakorrapunktist, lahkuksid saalist või vähemalt istuksid maha ja oleksid veidi vaiksemad. aitäh! nüüd siis tahaksin tervitada siin härra Adrianus Kutsenreutenit, kes on Hollandi kodanik, nagu ma just teada sain, ja tema juhib äh, välisteenistuses Lõuna-Ameerika osakonda. paljudel põhjustel on Ladina-Ameerika Kariibi mere piirkond saamas üha olulisemaks Euroopa välistegevuse agendas täna meie komisjoni koosolekul on meil võimalus äh, pidada arvamuste vahetust Venezuela olukorra üle. nagu me kõik teame, kui te olete seda, selle riigi olukorda jälginud, äh, siis Venezuela on olnud nüüd juba mitu aastat poliitilise ja majandusliku keerise keskmes ja kahjuks äh, väljavaated ei ole muutumas mitte paremaks, vaid on hullenenud nagu te teate, siis meie Euroopa Parlamendina oleme korduvate resolutsioonidega väljendanud oma suurt muret äh, olukorra märkimisväärse halvenemise osas, mis puudutab demokraatiat, inimõigusi ja sotsiaalmajanduslikku olukorda riigis. poliitiline vastuseis riigis muutub üha teravamaks ja jätkuv äh, poliitiliste oponentide kinnipidamine ainult äh, hulleneb Venezuela ülemkohtu hiljutine otsus äh, jätta jõusse opositsioonijuhi härra Leopoldo Lopese neljateistkümne aastane vanglakaristus on väga murettekitav. dialoogiprotsess parlamentaarse enamuse ja valitsuse, keda toet-, vahel äh, mida ju vahendab Vatikan ja Lõuna-Ameerika riikide äh, Äh, liit on jõudnud ummikusse, tulevikuväljavaated on segased, tundub, et Maduro valitsus on olukorda ja konflikti, konflikti opositsiooniga hullemaks ajanud, kaasa arvatud see, et on uuesti arreteeritud poliitilisi oponente. poliitiline olukord seega halveneb, majandusolukord on juba ka halvenenud, muutes riigi olanikuna üha haavatavamaks viimaste aastate jooksul. inflatsioon jookseb eest, on puudu toiduainetest, medi-, ravimitest ja nii edasi, mis toob endaga kaasa hulleneva humanitaarkriisi. nii et me oleme Venezuela olukorra pärast väga mures, nüüd tahaksime kuulata teid härra Kutsenreutlen, kuidas teie saate aru sellest kriitilisest olukorrast ja ehk te teate, kuidas oleks võimalik seda poliitilist ummikseisu lahendada? annan sõna teile ja siis loomulikult on ka kolleegidel võimalus äh, küsimusi küsida ja vastuseid kuulda. aitäh, härra esimees ja kõigepealt ütlen, et meie välisteenistuses äh, oleme võimelised paljudeks asjadeks, aga me ei ole siiski võlurid, nii et äh, täna sellele olukorrale Venezuelas lahendust leida oleks keeruline, sest kõik see, mida te ütlesite, on ka see, mida meie näeme. ja sellises olukorras me oleme. hetkel me näeme seda, et olukord on väga polariseerunud, ühelt poolt on seal valitsus ja teiselt poolt niisugune äh, ühinenud operatsioon, kellel on, opositsioon, kellel on parlamendis kahekolmandikuline häälte enamus, aga pärast valimisi aastal kaks tuhat viisteist on Äh, palju olukordi tekkinud, kus valitsus on saanud jätta kõrvale parlamendi rolli riigis. Äh, seal on olnud mitmeid põhjuseid, aga lõppkokkuvõttes ei ole ükski nendest olnud rahulduspakkuv, sest lõppkokkuvõttes on inimesed hääletanud nende erakondade poolt, on andnud neile suurte, suure enamuse ja see ei peegeldu äh, mitte kuidagi mingisuguses valitsemise vormis ja see on seetõttu väga murettekitav olukord korduvalt on ka näha, et inimesed on tulnud tänavatele, eelmise aasta septembris äh, oli tänavatel väga palju meeleavaldajaid, mõnede arvutuste järgi võib-olla isegi miljon, kes avaldasid meelt äh, valitsuse vastu, see, aga seal oli ka mitu tuhat inimest, kes äh, avaldasid meelt valitsuse poolt, nii et riik on täiesti polariseerunud. aga majanduslikud tingimused, kannatused, mis tulenevad sealt, kuidas on halvemaks läinud sotsiaalsed tingimused, kuidas on äh, vägivald tõusnud, see on kõik väga terav, väga nähtav ja selge Venezuela elanikkonna jaoks ja loomulikult see tekitab kõigile sügavat muret. see on murettekitav loomulikult Venezuela poliitikutele, aga tõustab muret ka ülejäänud piirkonnas ja ka meie seas Euroopa Liiduna, sest et ma ilmselt ei pea teile meenutama, et Venezuelas on rohkem kui kuussada tuhat inimest, kellel on ligipääs ka Euroopa Liidule, sest et nad on Euroopa kodanikud. rohkem kui kuussada tuhat, jah. enamik on Hispaania ja Port-, Portugali ja Itaalia kodanikud, aga ka paljud teised riigid on esindatud. suur enamus on nendest kolmest riigist. nii et see loomulikult on väga murettekitav ja ka väljaränne eh, suureneb riigist eh, väga paljud Venezuela elanikud lahkuvad riigist kas äh, Kariibi mere saartele, Kesk-Ameerika äh, riikidesse, viiskümmend tuhat inimest on läinud Brasiiliasse, aga väga paljud on saabunud ka juba Euroopasse, see mitte tihtipeale ei ole see arusaadav, sest et neil on olemas Euroopa Liidu passid, aga me teame, et neid on tuhandeid, kes on tulnud Euroopasse, sest nad ei usu, et neil on, oleks mingisugust võimalust äh, töötada ja tulevikku ehitada äh, arvestades, millised on hetketingimused riigis. nii et kõik see on väga murettekitav ja trend ei ole paremuse suunas. ühest küljest äh, majanduskriisi selgitavad äh, naftahinna arengud äh,, mis oli märkisväärne sissetulek äh, valitsuse ja riigi jaoks tervikuna, äh, rohkem kui üheksakümmend protsenti eksporditulust sõltub naftast, nii et äh, kuna hind on paari aastaga poole võrra väiksemaks läinud, siis on see vähendanud märkimisväärselt avaliku sektori võimekust üldse midagi teha, aga ka igasugused meetmed, mis on seotud majanduse juhtimisega, ei ole olnud mitte mingisuguse positiivse mõjuga riigile, see on, on olukorra muutnud halvemaks, on sagenenud salakaubandus selliste riikidega nagu Kolumbia, sest et hinnastamissüsteem ei toeta seda, et tooted jõuaksid turule Venezuelas viimased raportid, mida me oleme erinevatest allikatest Venezuelas kuulnud, ülikoolidest, selle kohta, milline on tervishoiu ja eh, olukord eh, riigis, eh, rohkem kui kuuskümmend protsenti elanikkonnast, neil ei ole üldse mingit ligipääsu sellele ravile, mida neil vaja on, eriti just kannatavad lapsed selle käes. lapsed surevad, sest et neil ei ole ligipääsu ravimitele ja see on väga tõsine olukord. ja jällegi me jälgime ja vaatleme seda, aga äh, äh, me eeldame, et Venezuela valitsus ja opositsioonipoliitikud tahavad lahendada seda olukorda. ehk siis kuidas meie saaksime olla selliseks partneriks äh, sellises suhtes Venezuelaga. Venezuelal on juba tükk aega olnud Euroopaga suhted, aastaid olid need positiivsed, me oleme seda ka toetanud viisaintegratsioonimeetmetega, sotsiaalpoliitikatega, eh, mis eh, on toetanud ka ühiskonna vaesemaid osasid, aga nüüd tundub, et need eesmärgid hakkavad pöörduma vastupidises suunas. nii et mida siis meie Euroopa Liiduna teha saame? Eh, Te kindlasti olete näinud eelmise aasta juuli nõukogu järeldusi, kus välisministrid andsid rea soovitusi äh, Äh, kuidas toetada dialoogi opositsiooni, valitsuse ja teiste huvitatud osapoolte vahel. me toetame UNASUR-i poolt määratud äh, vahendajaid, aga ka Vatikani poolseid pingutusi, aga kõik see on jõudnud nüüd ummikusse eelmise aasta detsembris ja äh, tänaseni ei ole see uuesti hoogu sisse saanud, täna on Mogherini, proua Mogherini kohal, räägib Vatikaniga ise ja tõstatab loomulikult ka selle küsimuse, on ka teisi teemasid loomulikult, mida arutada, aga ka see küsimus, et kuidas äh, näevad välja uuenenud dialoogi perspektiivid, kuidas saavutada edukat dialoogi, milles on, mis oleksid need tingimused ja kuidas saaks Euroopa Liit mängida siin positiivset ja konstruktiivset rolli. nii et loodetavasti me saame sealt nõu, aga kui vajalik, siis otsime me ka teisi partnereid piirkonnast. Brasiilia, Kolumbia ja Ecuador on kolm riiki, kes on varem äh, algatusi teinud, et dialoogi uuendada, need ei ole saavutanud ka edu, aga kui mõni nendest riikidest või mõni teine piirkonna riik on valmis seda rolli võtma ja mida, mida kõik osapooled äh, ka tunnistavad, kui on täidetud need tingimused, äh, millega osapooled midagi võiksid saavutada riigis, siis loomulikult toetame ka seda. Need on mõningad meie positsiooni peamised jooned, üritame leida dialoogi, kuidas seda toetada ja üritame leida neid partnereid, kes selleks võimelised on, aga samal ajal abistame me ka hetkevalitsust, et nad peaksid kinni põhiseadusest, et nad peaksid kinni äh, fundamentaalsetest inimõigustest, mis puudutavad väljendusvabadust, arvamusvabadust, kogunemisvabadust ja igasugustest poliitilistest vabadustest ja siin on äh, meil mõnikord äh, ka küsimusi, oleme äh, minevikus viimase paari-kolme aasta jooksul teinud avaldusi oponentide arreteerimise kohta. mõnikord on nad lõpetanud vanglas ja neid on koheldud nii, et see ei ole olnud vastavuses läbipaistvuse, avatuse ja õigluse miinimumstandarditega. me endiselt nõuame äh, ja et need tingimused oleksid täidetud. meie jaoks on oluline, et oleks demokraatlikult valitud valitsus, aga igasugune valitsus peab siiski kinni pidama ka nendest miinimumnõuetest, mis puudutavad demokraatia ja äh, inimõiguste põhimõtteid. nii et need on jätkuvalt meie jaoks äärmiselt olulised teemad. nüüd koostöö loomulikult äh, oli Venezuela väljaspool nende riikide gruppi, kellel oli kahepoolne koostöö Euroopa Liiduga, sest et äh, nende sissetuleku tase oli kõrge ja seetõttu nad ei vastanud enam nendele tavapärastele kriteeriumitele. nii et juba rida aastaid ei ole meil olnud kahepoolset koostööd, nad endiselt äh, osalevad teatud regionaalsetes programmides, näiteks kliimamuutuste programm või programmid, mis puudutavad julgeolekuküsimusi regionaalsel tasandil. näeme, et nad on endiselt huvitatud äh, selles, nendes programmides osalemisest ja me seda väga hindame ja me leiame, et selle kaudu ehk oleks ka võimalik leida viise teha edasist koostööd, äh, mis äh, tuleks kasuks hetkeolukorra parandamisele. meil on koostöö erinevatel temaatilistel joontel, näiteks kodanikuühiskonna organisatsioonidega, Äh, koda-, kohalikud äh, omavalitsused, ülikoolid, kõik äh, kodanikuühiskonna organisatsioonid, kelle eesmärgid on näiteks sotsiaalpoliitikas, aga ka globaalsed mured nagu deforestatsioon. Need on meie peamised projektid, aga nende koguväärtus ei ole rohkem kui kuus miljonit eurot, mis on väga-väga väike summa, arvestades, kui suur on Venezuela ja nende mõju ei ole väga suur oleksime valmis äh, teisi koostöövorme kaaluma, eriti just näiteks humanitaarvaldkonnas täna, aga väga keeruline on saada ligipääsu, sest et valitsus kahjuks ei ole väga positiivselt meelestatud äh, äh, humanitaarabi vastuvõtmisse, on väiksed programmid, Caritas organisatsiooni kaudu, mida meie läbi viime selleks, et kõige hullemaid vajadusi rahuldada, eriti mis puudutab ravi, vanemaid inimesi ja lapsi, aga väga keeruline on täna äh, Äh, saavutada valitsusega sellist suhet, kus äh, saaks nii otsekoheselt äh, rääkida, tuvastada neid vajadusi, kus me saaksime ajutiselt võtta rolli selleks, et lahendada elanikkonna põhimuresid, arvestades, et teatud piirkondades on tegemist täiesti humanitaarkriisiga juba. loodame, et see siiski võimalikuks saab. selline on asjade seis praegu, me näeme olukorda, mis ei parane, me näeme, et poliitiline polariseerumine ei ole lahendust leidmas. me näeme, kus äh, demokraatlikud põhimõtted, nii nagu nad tavaliselt kohalduma peaksid, ei funktsioneeri. on olukord, kus dialoog on jõudnud ummikusse ja väga keeruline on seda uuesti alustada ja isegi koostööd on keeruline saavutada. me loodame, et kõik need tasandid saaksid mängida rolli äh, Eh, et eh, olukorda parandada ja me oleme täiesti avatud kõikidele osapooltele, nii valitsuse poolelt kui teistele poliitiliste parteide poolelt, kus me saaksime eh, konstruktiivset rolli mängida, kus me saaksime midagi saavutada ja lõppkokkuvõttes paraneks olukord riigis, või et see ELA saaks ta siis eh, olukorra paranedes mängida paremat rolli regioonis ja ka globaalses kontekstis, aitäh! aitäh, eh, härra Kutsenreuter ja nüüd on meil võimalus aruteluks. hetkel on juba neli kolleegi sõna palunud, nüüd juba viis-kuus. palun andke märku, kui te soovite midagi öelda. esimeseks härra Millan Mann, palun. aitäh esimees, ma teen väga lühidalt, sest et kahjuks ma pean minema kalanduskomisjoni, kus ma pean ühes päevakorrapunktis sõna võtma. tahtsin lihtsalt öelda, et jagan neid muresid, mida väljendas härra Kutsen, Reuten, me oleme olnud selle pärast mures juba aastaid. olen täiskogus ka korduvalt sõna võtnud äh, selles küsimuses riik on muutumas üha autoritaarsemaks. president Maduro ei ole tunnistanud äh, valimiste tulemusi, ta ei äh, suhtle opositsiooniga ja see on väga murettekitav. püüded äh, suhteid vahendada ei ole töötanud, mingit positiivset tulemust sellel ei ole olnud tegelikult on jätkuv põla, põlgus äh, parlamendi vastu. Äh, liik-, parlamendiliikmeid isegi ahistatakse, inimõiguste olukord halveneb, eriti just äh, rohkem kui saja poliitilise dissidendi puhul, kes on arreteeritud Leopoldo Lopes äh, on nüüd juba kolmandat aastat vangis, on ka teisi poliitvange. ja mina sooviksin, et äh, meil oleks äh, välisteenistuse ja kõrge esindaja poolt konkreetsemad seisukohad siin. meil on vaja, et Euroopa hääl oleks kuuldav. ja seda sõltumatult riigist proua Mogherini peab äh, nõudma, et äh, poliitvangid vabastataks, et inimõigustest kinni peetaks ja et me saavutaksime tõsise dialoogi, millega kaasneksid äh, valimised ja et inimesed saavutaksid olukorra, kus nende häält kuuldakse, selle asemel, et härra Maduro monopoliseerib inimeste esindatust. nii et mina tahaksin, et äh, proua Mogherini haaraks härjal äh, sarvist, et kasutada sellist väga hispaaniapärast metafoori ja oleks äh, asjadega rohkem seotud. mul on hea meel, et ta on Vatikanis ja arutab neid asju, aga ta peab minema ka Caracasesse ja rääkima nende inimestega, kes on vastutavad seal. inimestega, kes on peategelased selles olukorras, ei ole ju Vatikanis, vaid nemad on Caracases. nii et ta peab minema ise Venezuelasse ja suhtlema äh, Venezuela inimestega. nii et ma tahan, et äh, Euroopa välisteenistuse kõrge esindaja oleks aktiivsemalt ja nõudlikumalt asjadega seotud. aitäh, härra Milan Mon! nüüd meil on kaheksa sõnasoovijat, üheksa. teen ettepaneku, et kõik kõik peaksid kinni kahest-kolmest minutist kõneajast ja siis meil on piisavalt aega ka härra, et härra Kotsen-Reuten saaks põhjalikult vastata. järgmiseks äh, härra Assis. <coughs> aitäh. alustuseks tänan härra Kreutzen-Reutenit äh, tema ettekande eest, see oli väga selge ja objektiivne Teie kirjeldus olukorrast Venezuelas oli väga selge, olukord on halvenenud, majanduslik olukord, poliitiline, sotsiaalne, viimaste paari kuu jooksul isegi humanitaarolukord. ei ole võetud mingeid samme riikliku lepitamise suunas ja peamine järeldus, mida me sellest kõigest teha saame, on, et need pingutused tekitada dialoogi, mida on teinud Vatikan, nendel ei ole olnud mingit kasulikku tulemust. üks Vatikani kardinal tegelikult äh, tegi väga kriitilise deklaratsiooni Venezuela valitsuse suunal ja kes ei ole täitnud oma kohustusi terves reas punktides, äh, poliitvangide vabastamine äh,, toidu ja ravimite edastamine ja mitmed muud punktid. nii et mingit progressi ei saa olla saavutatud selleks, et äh, toimuks leppimine. ja lisaks sellele on äh, väga murettekitavaid äh, küsimusi, ametisse määratud äärmiselt vastuoluline kohtunik, ta on määratud ülemkohtusse, see on inimene, kes on äh, olnud vangis ja kes on üle kinnitanud ka Leopoldo Lopese vanglakaristuse. paljud Itaalia, Hispaania ja Portugali kodanikud, kes äh, on Venezuela vanglates, kes ja selle kohta ei ole Venezuela ametivõimud mingeid selgitusi andnud. nii et me tõesti peame äh, tugevamalt tegutsema siin ja Välisministrite Nõukogu peab väga selge seisukoha siin võtma. mina Euroopa Parlamendi saadikuna ja, ja sellise riigi kodanikuna, kelle kodanikud on Venezuela vanglates, palun, et meie välisminister edastaks kirja Venezuelale, milles küsitakse äh, Portugali kodanike olukorra kohta, kes, äh, keda peetakse kinni Venezuela vanglates. meil on vaja tunduvalt äh, selgemat vastust Euroopa ametivõimudelt selles küsimuses, aitäh. aitäh, härra Assis. järgmiseks proua Veeber ALDE fraktsiooni nimel aitäh, härra esimees, ja tahaksin tänada ka härra Kutsenreutenit äh, tema ettekande eest, see puudutas kõiki neid tundlikke aspekte, millest me ka oleme teadlikud, mis Venezuelat puudutavad. juba mitu kuud äh, on mul tõusnud seesama küsimus, et mida me saame teha selleks, et olukorda veidi parandada, et saavutada muutusi, aidata muutuste saavutamisel äh, ja juba öö, kuid pole mul tegelikult erilist lootust. sest äh, tõde on see, et öö, äh, mida iganes me tahtsime saavutada, pakkuda abi, humanitaarabi, ametivõimud lihtsalt lükkasid selle kõik tagasi. hiljuti oli meil siin kohtumine ka Ameerika riikide organisatsiooni äh, peasekretäriga ja ka tema ma pean ütlema, oli väga kriitiline, äh, oli selle dialoogi toetamise küsimuses, sest äh, kuigi me kõik lootsime sellesse äh, dialoogi toetamisse, siis amet, Venezuela ametivõimud nägid seda nagu sellist taganemist, et me oleme kuidagi nõustunud kõigi nende tingimustega, mida ametivõimud ja president Maduro peale surusid. aga ma sain nagu veidi lootust tagasi, sest et äh, minu ette jõudis äh, kiri äh, minu enda riigi Venezuela saatkonna informeeriv äh, märk, märgukiri, mis saadeti kõikidele Rumeenia parla-, Euroopa Parlamendi saadikutele, ilmselt ka teiste riikide saadikutele. Need saatsid selle märgukirja, et valmistada ette võimalikke diskussioone Venezuela üle Euroopa Parlamendis. ehk siis nad kuulevad meid ja nad hoolivad ja kui see tõesti nii on, siis see annab mulle lootust. see tähendab seda, et eh, kahjuks eh, see riik on väga isoleeritud ja, ja ma tõesti mõtlen seda, ma ei räägi siin sellest, et eh, ametivõimud on isolatsioonis, vaid ka Venezuela rahvas on jäetud omaette ja üksi ja seetõttu ma ei saa loota, et asjad muutuksid. ma ka nõuaksin, et Euroopa Liit Äh, oleks palju karmim oma diskussioonides Venezuela ametivõimudega ja ütleksin, et äh, esimene samm äh, president Maduro ja ülejäänud ametivõimude poolt peaks olema see, et nad lubavad meil anda humanitaarabi rahvale. see on täiesti vastuvõetamatu, kui poliitilistel või mis iganes põhjustel lastakse inimestel, lastel lihtsalt ära surra sest et nad ei saa piisavalt toitu ja meditsiinilist abi. nii et ma tõesti loodan, et Euroopa Liidu on siin karmim. tundub, et hetkel on õige hetk niimoodi tegutseda, aitäh. Thank you and now for the GUE aitäh ja nüüd kuue fraktsiooni nimel härra Kuusul. aitäh, lugupeetud president me üritame siin leida tõde või äh, seda, kuidas me asju näeme. Leopoldo Lopes tegelikult ei ole opositsiooni juht, ta on erakonna juht, mis tegelikult toetas vä vägivalda äh, kahe tuhande teisel aastal ta mõisteti süüdi, amnestiaga vabastati aastal kaks tuhat seitse ning äh, vägivalla kasutamine on vastuolus äh, rahvusvaheliste normidega. härra Leopoldo Lopes ähm, äh, oli seotud neljakümne kolme surmajuhtumiga rünnati toiduainete tarnetahe, tarneahelaid ja teised riigid käsitleksid seda kindlasti kui katset poliitilise stabiilsuse vastu. ta ei ole vangis oma arvamuste pärast Äh, pärast, sest et ka teisi selliseid inimesi on Venezuelas, kes ei ole arvamuste pärast vangis. me rääkisime sellistest äh, probleemidest nagu inflatsioon. on äh, ka teisi riike, kus on inflatsioon, näiteks Argentiina ja ka mujal räägitakse humanitaarkriisist. miks me näiteks ei räägi Kolumbiast, kus lapsed surevad nälga ja siis on meil veel eh, es-, välisteenistuse esindaja, kes räägib surevatest lastest, aga ei viita ühelegi allikale. me räägime kampaaniast, et eh, valimisi ei tunnustatud, see kõik ei vasta tõele, ma olin kohapeal, ma nägin, et president Maduro tunnistas eh, valimiste tulemust, aga Äh, assamblee on üks võimudest, äh, mis ei seisa presidendist kõrgemal ja mida assamblee ütles. Äh, nad ütlesid, et nad võtavad Maduro ametist maha kuue kuu pärast. kasutades vahendeid, mis ei ole põhiseaduses sealhulgas, siis ka presidendi kuulutamine vaimselt haigeks põhiseadusliku kohtumise kokkukutsumine ja, ja nõnda edasi. sellepärast sellised asjad juhtuvad. Need meeleavaldused, millest mina Hispaanias äh, osa võtsin, olid suunatud Iraagi sõja vastu asjaolu, et toimuvad demonstratsioonid, on tegelikult midagi head, see näitab, et, et riigis on demokraatia ja hakkan lõpetama sisseränne, kuidas oleks siis lugu Mehhikoga? niisiis lõpetuseks, mida peaks Euroopa Liit tegema, toetama dialoogi? UNASUR-i ja Vatikani toetatud dialoogi, muidu räägime lihtsalt äh, kavast vahetada režiimi. aitäh, aseesimees ja järgmisena saab sõna härra Solev Rohelistest, palun aitäh, esimees. mina räägin samuti hispaania keeles, ütleb kõneleja. jah, me jagame muret sellepärast, et olukord Venezuelas on polariseerunud, me jagame seisukohta, et või muret selle üle, et äh, sotsiaalne ja majanduslik olukord riigis on halvenenud, me oleme mures ka sellepärast, et dialoog ei liigu edasi, ei ole edusamme ning tegemist on tõesti väga keerulise olukorraga. me ei saa sellises olukorras öelda, et lihtsalt üks pool vastutab kõige eest. me oleme vastutavad ka äh, vägivalla eest ja me peame äh, vaatama, kuidas on lugu vägivalla kasutamisega, kui me hakkame inimesi võimult kõrvaldama või asendama see plahvatusohtlik olukord, mis praegu on kujunenud, milline peaks selles olema Euroopa Liidu roll? ma arvatan, et, ma arvan, et kõigepealt peaks Euroopa Liit selgelt välja ütlema, et demokraatlik mandaat vajab äh, austamist, äh, austada tuleb nii presidendi mandaati kui ka parlamendi mandaati. teiseks, Euroopa Liit peaks Äh, selgelt mõistma andma, et leppimine ja lahendus äh, on midagi, mida on võimalik leida ainult demokraatlike vahenditega. Äh, nad peavad toetama demokraatlikke vahendeid, demokraatlikke väärtusi ja ka demokraatia poolt ette nähtud ajakava ning tegutsema selle nimel, et kõigil oleks võimalik endid väljendada vabalt ning otsused ühiselt oleks võimalik langetada selles osas, Äh, milline on äh, parim viis, äh, kuidas riik praeguses olukorras ja tulevikus saab edasi liikuda. aitäh! ja härra Salafranca Rahvapartei nimel järgmisena. aitäh, esimees! ja aitäh ka härra Kostenreuterile selle eest, et ta täna meie komisjoni tuli ja selgitas, mis Venezuelas toimub Äh, kus me seisame silmitsi halveneva olukorraga, meil on sadu poliitvange ning äh, Leopoldo Lopes, äh, mul oli tõesti väga häbi kuulda, et siin komisjonis räägiti sellest, et Leopoldo Lopes on vägivaldne inimene. vägivaldne on see, kui president ütleb, et äh, ta kavatseb äh, kellelgi hambad äh, välja lüüa või Marina Koledo-Mansado, kes on ka siin komisjonis on käinud, et, et tal lüüakse pea lõhki. niisiis ma arvan, et humanitaarkriisi eiramine, mis Venezuelas praegu on, kaheksakümmend kaks protsenti rahvastikust ei oma toitu ja äh, Äh, ravimeid, on tuhandeid inimesi, kes on pidanud riigist lahkuma. ma ei usu, et see on õige me oleme kuulanud väga tähelepanelikult välisteenistuse esindaja selgitusi. Äh, Nemad, tema tugines ministrite nõukogu otsusele, me toetame seda dialoogi, mida UNASUR äh, välja pakub ja ometi Vatikan me ootame äh, proua Mogherini Rooma visiidi tulemusi. ma arvan, et Euroopa Parlament on korduvalt äh, mõistnud hukka äh, inimõiguste olukorda ja äh, inimõiguste olukorra halvenemist äh, täiskogul ning igatahes mis tahes äh, edusammud nõuavad Äh, seda, et vabastatakse poliitvangid, et äh, pannakse paika valimiste kuupäev ning äh, kuna valitsus ei luba Euroopa Liitul pakkuda vajalikku humanitaarabi, siis peame arvestama sellega, et inimõigused ja, inimõigusi ja põhiõigusi Venezuelas rikutakse niisiis, mida enamat me saaksime veel teha selleks, et toetada või, või teha lõpp sellele väga kohutavale olukorrale, kus Venezuela hetkel on? aitäh, härra Salafranca ja nüüd härra Freud eh, sotsiaaldemokraatide fraktsioonist aitäh, esimees. Äh, mina tahaksin juhtida tähelepanu veel ühele globaalsele tegijale selles võrrandis ja selleks on Hiina me teame, et äh, Hiina on teinud Venezuelasse suuri investeeringuid ja ähm, olukord on sama paljude Aafrika riikide puhul, kuhu Hiina on investeerinud ja mängib seal olulist äh, rolli äh, sõltumata humanitaarolukorrast nendes riikidest. loomulikult on see kõik seotud asjaoluga, et Venezuela oli naftat eksportiv riik. Äh, ja need suhted ulatuvad tagasi Hugo Chavez'e aegadesse aastase, aastal kaks tuhat üks Äh, sai Venezuelast esimene äh, hispaania keele riik, kes sõlmis strateegilise arenguleppe Hiinaga ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal sai sellest suhtest juba kõikehõlmav strateegiline partnerlus. sellest ajast saadik on äh, Hiina laenanud Venezuelale umbes kuuskümmend miljardit dollarit ning äh, on äh, loonud sellise keerulise ühise rahastamismehhanismi, ligemale kuussada projekti on selle läbi raha saanud ja Hiina kaupade äh, eksportimine on kasvanud viis koma seitse miljardit dollarit näiteks aastal kaks tuhat neliteist. ja ma tahaksin teada, kuidas Teie näete neid väga tihedaid suhteid Hiina ja Venezuela vahel ning kuidas see mõjutab meie enda rolli, seda, mida meie saame äh, mängida selle riigi puhul, millest me praegu kõneleme. aitäh, aitäh. härra Pinenta Lopes järgmisena. aitäh, esimees. me oleme harjunud siin sellega, et, et valetatakse, tegelikkust moonutatakse, esitatakse võltsuudiseid, õigustatakse rünnakuid suveräänsete riikide vastu ja kaitst-, kaitstakse sekkumist nende riikide siseasjadesse. me räägime demokraatiast, aga põhimõtetest me lugu ei pea, nagu näiteks õigus mitmekesisusele, arvamuste paljususele need, kes kaitsevad äh, äh, oma riigi majanduslikke õigusi teatud suurte hargmaiste ettevõtete, Ameerika ettevõtete majandusõiguste vastu. me unustame ära, et süstemaatiliselt äh, me Venezuela olukorda kujutame erapoolikult. kus on siin Venezuela valitsuse seisukoht? me ei räägi Äh, vägivallast, äh, mida tihtipeale tekitab opositsioon. süstemaatiliselt äh, on härra Maduro kutsunud üles dialoogile, et me saaksime edasi liikuda Äh, vangid, äh, kes on kurjategijad, nendest saavad korraga poliitvangid. me räägime halvenevast sotsiaalsest ja majanduslikust olukorrast. aga me ei räägi midagi manipuleerimisest ja sealhulgas ka naftahindadega manipuleerimisest, me ei räägi sellest, kelle huve see teenib ja kes tegelikult vastutab selle eest, et toitu ja ravimeid ei ole. me räägime eh, väga küüniliselt inimõigustest, me räägime neist väga silmakirjalikult, me räägime Euroopa Liidust ja kuidas on lugu inimõiguste rikkumisega, eh, näiteks pagulaste inimõiguste rikkumistega, Vahemere aset leidvates surma, surmajuhtumitega? rääkigem rünnakutest inimõiguste vastu Liibüa, äh, Iraagi, Afganistani, Süüria sõjade puhul, neid sõdasid toetas Euroopa Liit. me räägime väga emotsionaalselt äh, Venezuelast, aga me ei räägi Saudi Araabiast või äh, Iisraeli agressioonist Palestiina vastu. meil on probleeme veele juurdepääsuga meil on äh, tööpuudus, ähm, äh, Venezuelas on see kuus protsenti, aga äh, siin Euroopas paljudel inimestel on pensioniõigusi vähendatud vihkamine nende inimeste vastu, kes ise oma teed valivad, on midagi, mis on vale. me peaksime austama Venezuela rahvast ja nende õigusi. aitäh, järgmisena sa sõna äh, Arturo Lopez Isturis. aitäh, esimees ma olin väga Äh, õnnelik kuuldes mõnedes sõnavõttudes äh, üht, et räägitakse demokraatlike jõudude ühtsusest Euroopas, sotsiaaldemokraadid, Rahvapartei ja mul on väga hea meel, et, et me oleme mures Venezuela olukorra pärast. ma näen, et äh, härra Maduro Äh, on, Madurole on siin jäänud ainult paar kommunisti, kes teda toetavad. Äh, ja võib-olla toetavad neid äh, ka nende leninistidest sõbrad Moskvas. Venezuela oli meie jaoks tõesti demokraatia mudeliks, seal olid, sellel riigil on kristlik-demokraatlikud juured Äh, see oli eeskujuks ka Hispaania jaoks, kui meil oli Franco režiim. see oli lootuste majakas. me lootsime, et äh, see olukord tuleb tagasi. tegemist on riigiga, millel on niivõrd palju looduslikke rikkusi. on kohutav, et see riik on praegu sellises olukorras. me oleme sellele olukorrale tunnistajaks iga päev. me näeme meedia vahendusel seda ja äh, õnneks meediakanalid on seal, nad saavad meile edastada infot selle kohta, mis seal toimub. Nad äh, räägivad äh, meile ka poliitvangidest ning ka mina tahaksin toetada Jose Ignacio Salafranca üleskutset. me soovime, et vabastatakse poliitilised vangid, me soovime valimisi, me soovime, et Euroopa Liidu abi antakse ja et inimõigusi austatakse ma arvan, et see on see, mida soovib äh, suurem osa eurooplasi äh, meie kolleegidel Venezuelas. ja jätkakem tööd äh, kõikjal, sõltumata meie ideoloogilistest vaadetest, selle nimel, et Venezuela pöörduks jälle tagasi, et Venezuelast saaks jälle selline riik, nagu ta oli. aitäh! ja kaks kõnelejat veel Äh, härra Lopes ja proua Koomes, mõlemad sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. härra Lopes kõigepealt, aitäh, esimees. Äh, siin on väga palju juba ära öeldud, tahaksin mõned asjad siiski lisada. kõigepealt äh, tegemist on välisasjade komisjoniga. me peame kõnelema siin suveräänsetest välisriikidest. ja me räägime siin praegu Venezuelast, sest et see riik ei ole silmitsi mitte üksnes valitsuskriisiga, vaid see riik on silmitsi ka oma riikliku mudeli kriisiga ja see puudutab eelkõige Venezuela enda elanikke ja seetõttu me olemegi mures. seetõttu me seda teemat arutamegi, see on institutsionaalne kriis, see on ressursside nappuse kriis, see on majanduskriis, see on seotud hüperinflatsiooniga, aga ka sisemise vägivallaga ning asi ei ole ainult poliitilises vägivallas. tegemist on vägivallaga, mis Äh, on pretsedenditu äh, äh, Ladina-Ameerikas, kui jätta kõrvale mõned läbikukkunud riigid seal piirkonnas. pärast viimaseid valimisi tekkis tõsine probleem legitiimsusega, ei ole mingit võimekust dialoogiks, probleeme on seadusloomega Äh, alles hiljuti nimetati ametisse ülemkohtu äh, president, äh, keegi, kes on väga tihedalt seotud Maduro režiimiga ning on kandnud ka kriminaalkaristust. me jah, teame, et president on võib-olla demokraatlikult valitud aga me teame, et äh, kohtusüsteem äh, peaks olema erapooletu vahendaja äh, erinevate konfliktis olevate võimuharude vahel ja kohtusüsteem praegu seda rolli ei täida. ja asi ei ole ainult poliitilistes vabadustes. meil on samuti probleem meediaga, see CNN-i ei edastata selles riigis enam, see puudutab jällegi sisepoliitikat me tõesti tahame edasi liikuda poliitilise dialoogi teed, mida toetavad UNESCO ja Vatikan, aga küsimus on selles, et mida me tegelikult teha saame, on äh, Äh, mitmeid endise sotsiaaldemokraatidest äh, Hispaania peaministreid, kes on hukka mõistnud riigis valitsevat olukorda ning on üritanud äh, luua võimalusi dialoogiks ja leida rahumeelset poliitilist viisi edasiliikumiseks ja leida lahendust nendele probleemidele, millega riik praegu silmitsi seisab. ning kui ja ma tahaksin küsida, et kas te arvate, et Trumpi võimule tulek kõik äh, mõjutab seda olukorda mingil moel, kas äh, halvenevad suhted ka Kuubaga ja äh, USA-ga, see võib samuti mõjutada Venezuela olukorda, mida teie sellest kõigest arvate? aitäh ja lõpetuseks Anna Komes. aitäh. ma ei usu, et me Äh, Venezuelast kõneldes sekkume Venezuela siseasjadesse. me räägime inimõigustest mis tahes riigis, sealhulgas Palestiinas ja Iisraelis. tegemist on riigiga, mis on sügavas kriisis, inimesed elavad sellistes tingimustes, millega nad varem pole kunagi pidanud kokku puutuma ja tegemist on ju tegelikult äh, jõuka riigiga, mida ilmselgelt väga halvasti valitsetakse ja tõsiseid probleeme on selles riigis demokraatiast äh, lugupidamisega. riigis on poliitvangid, see tuleb selgelt välja öelda, ma kuulasin äh, Renate Weberit, kes juhtis tähelepanu sellele, et on märke, et äh, see valitsus hoolib sellest, mida Euroopa arvab. aga minu küsimus on see, et kas meie hoolime piisavalt? ma arvan, et Euroopa on mänginud äh, liiga passiivset rolli selles küsimuses ning on põhimõtteliselt lubanud liikmesriikidel, millel on äh, konkreetsed suhted, kas siis ajaloolistel põhjustel või siis kogukondade pärast nagu Hispaania, Portugal Portugal võib-olla on olnud vähem aktiivne, Hispaania natuke rohkem aktiivne, nendel riikidel on lastud seda poliitilist dialoogi juhtida. aga meil on tegelikult vaja, et Euroopa tegutseks. nii et, et ma arvan, et see sõnum, mille välisteenistus ja parlament peavad saatma, me peaksime ähm, tõesti ütlema proua Mogherinile, et ta peab sinna minema ja kõnelema seal inimestega asjadest. me ei tohi öö, äh, lubada seda, et inimesed on vangis. Äh, härra Sisi ütles, et äh, Portugali kodanik on vangis ja me ei rakenda piisavalt meetmeid. niisiis meil on kaasatud Ameerika riigid, meil on kaasatud Vatikan, meil tuleb, me oleksime juba pidanud sinna saatma missiooni juba aastaid tagasi. ja proua Mogherini peaks seda missiooni juhtima. aitäh, kolleegid ma rohkem sõnasoovijaid ei näe. härra Kotsenreuter, tegemist oli üsna paljude küsimuste, kommentaaridega. Eh, teil on maksimaalselt viisteist minutit, et neile küsimustele nüüd vastata, see on teist tõesti väga helde, ütleb eh, külaline. Eh, arutelu oli tõesti väga huvitav, väga palju arvamusi ja see näitab, et kõik on nõus, et Venezuelas midagi toimub, mis on arutamist väärt ja ja Euroopa Liidu äh, poliitika peaks olema jõulisem selles riigis, kui see on praegu. Ähm, mm, jah, me peaksime pidama dialoogi, me peame olema seal, tegema koostööd humanitaarorganisatsioonidega ja seda me ka teeme, me otsime kõiksugu võimalusi, mis on, me Äh, otsime kõiki osapooli, kes võiksid olla huvitatud, meiega me räägime Kuubaga, me räägime teiste riikidega, kelle Venezuela huvi pakub just vaadata, et me saaksime koostööd, äksime UNASU-, oleme rääkinud UNASUR-i esindajatega loomulikult. Äh, nemad on vahendajatena teatud mõttes edukad olnud, samuti naaberriik Kolumbia on olnud väga oluline, nii et, et me üritame äh, vaadata, kus meil oleks võimalik leida sõbralikke suhteid Venezuela valitsus paraku ei ole väga avatud sellistele katsetele. Nad tõesti leiavad, et see on sekkumine nende siseasjadele, nagu mõned ütlevad, nad ütlevad, et see ei ole vajalik, nad isegi eitavad, et riigis on humanitaarkriis. niisiis, aga meil on üsna palju äh, raporteid äh, äh, koostatud erinevate ülikoolide poolt näiteks ähm, kaheksakümmend kaks koma kaks protsenti venezuelastest praegu äh, saavad väga madala, väikest sissetulekut, see on äh, tingitud just infla, aastatepikkusest inflatsioonist ja seega nende sissetulek on nii väike, et nad ei saa isegi toitu osta. kümme protsenti lastest ei käi koolis, sellepärast et neil ei ole ka mitte midagi ähm, äh, süüa, kuuekümne kolmel protsendil elanikkonnast pole juurdepääsu arstiabile. jah Äh, kui me äh, võrdleme neid arve teiste riikidega, ega sellest väga palju kasu ei ole, see ei aita Venezuela rahvast. Äh, ma arvan, et me peame vaatama, mida venezuelased ise on otsustanud, see on tõesti õige ja detsembris kaks tuhat viisteist tõesti loodi valitsus või parlament, kus on erakonnad, mis soovivad midagi teistmoodi teha, aga kahjuks äh, Äh, ei, valitsus ei kuula erinevaid seisukohti äh, regionaalsed ja kohalikud valimised oleksid pidanud toimuma aastal kaks tuhat kuusteist, neid ei toimunud, niimoodi et põhiseadusest ei peeta kinni. Äh, president Maduro on öelnud, et valimised ei ole meie jaoks hetkel huvitavad, see ei ole lihtsalt kooskõlas demokraatliku riigi käitumisega. niisiis Ehm, meil on vaja selgitust olukorrale, aga seda selgitust me ei saa, nii et, et ehm, me tõesti peaksime tundma huvi selle vastu, mis Venezuelas toimub ja peaksime vaadata, kuidas me saaksime olukorda paremini mõjutada. ja ma võin teile kinnitada, et proua Mogherini tegevus ei ole võib-olla alati nähtav, aga ta tegutseb, ma võin teile seda kinnitada. jah, tal on väga palju teisi teemasid ka, millega ta tegeleb, aga ta tegeleb ka olukorraga Äh, Venezuelas ja meie naaberriikides, kus olukord on samuti väga murettekitav, aga ta tõesti pöörab tähelepanu ka Venezuelale, sest ta leiab, et äh, see riik on meie jaoks huvitav, me oleme vastutavad selle eest, mis seal toimub. ja me tõesti tahame olla venezuelastega solidaarsed. mõned äh, Äh, väga huvitavad küsimused, milline on äh, Hiina roll, te siin mainisite tõesti ähm, äh, investeeringuid kuussada viiskümmend miljonit dollarit, miljardit dollarit ja nõnda edasi. või samuti õigus Venezuelast naftat eksportida Äh, ja see loomulikult äh, on midagi, mis piirab ka oluliselt Venezuela valitsuste manööverdamisruumi. Äh, antud hetkel meil ei ole mingit seisukohta, mida me peaksime Hiinaga tegema. Hiina tihtipeale käitub väga agressiivselt, tal on agressiivne investeerimis- ja ekspordipoliitika, aga miks tal ei peaks sellist olema, meil on ka selline ja samuti ameeriklastel. niisiis Äh, jah, äh, kuigi see võib kaasa tuua selliseid äh, tõsiseid probleeme, nagu me praegu näeme ja see on kahetsusväärne ja me tõesti peame ka Hiinaga kõnelema sellest olukorrast. ja see on üks vii-, üks lähenemine, mida võiksime kaaluda. jah, me oleme asja arutanud USA-ga aga need arutelud on lõppenud sellest ajast, kui uus ametni-, administratsioon ametisse astus, sest et ei ole veel ametnikke, kes vastutavad äh, USA administratsiooni poolt selle riigiga tegelemise eest. Äh, senatis äh, ütles uus välisminister Rex Tillerson, et talle teeb muret olukord, mis selles riigis valitseb ja ta loodab, et olukord muutub. see ei tähenda küll midagi palju, aga see näitab, et äh, USA siiski tunneb huvi äh, selle vastu, mis nende naaberriigis toimub, sest et USA-st ka, USA impordib samuti Venezuelast üsna palju naftat. Kuuba puhul äh, on meie suhted selle riigiga paranenud ja me loodame, et meil õnnestub ka regionaalseid küsimusi Kuubaga arutada. Need arutelud ei ole siiani olnud küll väga edukad aga me kunagi ei anna alla. me vaatame, kas on ka siin võimalik midagi ära teha ja me ei taha siin režiimi muuta Venezuelas. me ei taha eh, seda kindlasti teha. aga me tahame vaadata, kuidas me saaksime eh, olukorda eh, muuta paremaks riigi enda kodanike jaoks, et tugevdada õigusriigi põhimõtteid ja väga murettekitav on näha, et ähm, äh, lihtsalt asjad jäetakse tegemata ja äh, veendakse ennast, et midagi tegelikult ei ole ju valesti, nii et, et me peame vaatama, kuidas me siiski saaksime anda kon-, konstruktiivse panuse olukorra muutmisse ähm, ja me peame tõesti lähtuma sellest olukorrast, nagu ta seal on, inimesed selles riigis ei ole ähm, vabad, nad põgenevad Mehhikosse äh, Äh, nad põgenevad USA-sse, neil ei ole midagi süüa, olukord on äh, selline, et nad tõesti teevad kõik, et oma elu päästa ja see on tõesti väga murettekitav äh, olukord, me oleme kuulnud Brasiilialt, et väga paljud pagulased on tulnud Venezuelast sinna, see on jällegi murettekitav märk, aga siiani nad võtsid nad vastu nii et, et need on mõningad vastused, mida mina teile anda tahaksin ja ärgem unustagem ka seda, et meil ei ole siin äh, olnud seda, sellist tegevuskavad üks või mõni, äh, kaks liikmesriiki tegelevad sellega, jah, äh, meil on oma esindus Caracases, loomulikult me arutame olukorda ja üritame siiski leida sellist ühist Euroopa lähenemist olukorra parandamiseks. jaa mõned liikmesriigid on ka äh, omavahel kompromisse juba sõlminud, kuidas seda teha. Äh, ja ma arvan, et meil on vaja liikmesriigiti leida üsnagi lähenev suhtumine, kuigi mõned äh, seisukohad on üsnagi erinevad aga nagu te näete, me kuulame väga palju, mida ütlevad meie enda suursaadikud koha peal ja ei ole küll sellist olukorda, et üks riik otsustab, mida tehakse kui me arutame suhteid Venezuela või ükskõik millise teise riigiga, siis me peame äh, arvestama ikkagi kõikide seisukohti ja mitte ütlema, et noh, Hispaania, Portugal on nendega suhelnud, las suhtlevad edasi. niisiis, me peame vaatama, millised on võimalikud olud, millised on, äh, milline on kodanike olukord ja nõnda edasi. ja äh, tahaksin teid tänada selle sõnumi eest, mille ma edastan proua Mogherinile ja ütlen, et eh, me võib-olla peaksime tegutsema võib-olla natukene nähtavamalt ja tulema ka rohkem siia parlamenti, ma arvan, et ta on küll siin korduvalt käinud. Eh, ja me, Euroopa Parlament toetab meid, et me jätkuvalt otsiksime dialoogi, otsiksime konstruktiivseid viise ja koostööd, mis oleks kasulik nii Iisraelile kui ka Venezuela demokraatiale ja poliitilistele vangidele ja nendele, eh, kellel ei ole juurdepääsu normaalsetele demokraatlikele õigustele. ja eh, see on alati meie poliitika ja väga oluline on, et te seda teate ja et te selle heaks kiidate ja tahaksin teid tänada üles näidatud huvi eest ja eh, arvestan kõigega, mida te ütlesite suhetles Venezuelaga, aitäh! aitäh nendele küsimustele vastamise eest, aitäh äh, nende märkuste eest, kas kellelgi on veel midagi täiendavat öelda, ei ole, siis kuulutan meie koosoleku lõppenuks, me lõpetame kaheksateist kakskümmend üheksa ja tahaksin äh, tänada neid kolleege, kes näitasid üles algatust, et me paneksime selle riigi oma päevakorda, aitäh, ja kohtume homme kell üheksa, kui algab hääletus Balkani riikide üle. Okay, <laughs> thank you so much.